Mes chers collègues, bonjour! kallid kolleegid, tere päevast! Vous êtes aussi au, au sein de la commission transport. alustame siis oma transpordikomisjoni koosolekuga ja kõik on teretulnud. tere tulemast liikmesriikide parlamentääridele tere tulemast ka Euroopa Parlamendi liikmetele, kes tänasele koosolekule tulid. täna on meil kolmkümmend kolm rahvasaadikut liikmesriikide parlamentidest kohal. üheksa nendest on olnud äh, parlamendi äh, esimehed, presidendid, asepresidendid, äh, kaks komisjoni asepresidenti endist ja siin on ka esindatud Norra ja Serbia täna. Äh, täna kõnelema teemadel, mis äh, huvitab meid kõiki. Euroopa transpordivõrgustike areng ning meie mobiilsussüsteemi tulevik. meie komisjonis äh, oleme me arutanud, et Euroopa transpordisüsteem peab olema tõhus, peab olema kaasaegne, sest see on vajalik Euroopa kodanikele. oluline, et me saaksime kiirelt ja lihtsalt liikuda läbi Euroopa. aga oluline on ka käia naabrite juures, olla ühenduses ülejäänud maailmaga, seega meil on tähtsad eesmärgid, ka sotsiaaleesmärgid, kliimaeesmärgid energeetilised eesmärgid ja teenuse pakkumise eesmärgid. transporditeenus peab olema äh, prioriteetne teenus. Äh, mobiilsus on tänapäeval tähtis teema, äh, see peab olema säästlik, kestlik ja seda on võimalik saavutada innovatsiooni ja solidaarsuse abil ning Euroopa Euroopa transpordivõrgustike poliitika, mis kiideti heaks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, püüab siis nende eesmärkide poole, koordineerides paremini tööd kõikidel tasanditel, liikmesriikides, regiooni tasanditel ja Euroopa Liidu üleselt. me peame neid küsimusi arutama äh, kirglikult ja põhjalikult, nii et investeeringuid tehtaks õiges suunas, et avaliku sektori äh, toetus oleks äh, meie TEN-T äh, transpordivõrkude projektidele. seega ähm, liikmesriikide, liikmesriikidest sõltub väga palju selles, kuidas kujundatakse välja Euroopa Liidu transpordivõrgustikud ja nagu te teate, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ähm, kasutusele tulev eelarve on praegu alles läbirääkimisel äh, ja nüüd tuleb arutada, millised on meie transporditaristu vajadused homsel päeval. Ähm, praegu käivad kõnelused äh, ja me oleme kutsunud eelarve ja inimressursside eest vastutava voliniku siia, härra Oettingeri, et kuulda, milline suund on võetud Euroopa Komisjonis seoses transpordiga. enne äh, kui me siis äh, esimese sõnavõtuga alustame, tahaksin tervitada ka äh, Moldova delegatsiooni siin Ähm, nad on kutsutud siia Rumeenia saadikute poolt, tere tulemast! ja nüüd asume siis oma transpordivõrgustike teema juurde. Äh, praegune transpordivõrkude olukord ning tuleviku väljavaated. kõigepealt annan komisjoni esindajale sõna kes vastutab äh, transpordisektori investeeringute eest. Move peadirektoraadis härra Mathieu Grosch äh, on koordinaator TNT äh, projektide teemal. tere tulemast teile ka ning Ehm, meil on ka külaline ehm, härra Daniel Ivanes, ehm, ta on ökonomist, meil on hea meel, et te vastasite meie kutsele ning meil on hea meel ka siin vastu võtta härra Mark Van Dyki, kes on Rotterdami sadama välissuhete eest vastutav ja palun ka, et äh, liikmesriikidest tulnud parlamendisaadikud täidaksid erinevad vormid, mis on erinevat värvi, et saaks küsimusi esitada, et tekiks mõttevahetus ja Euroopa Parlamendi saadikute puhul nagu tavaliselt andke käega märku, kui soovite sõna võtta härra Van de Kamp, teie ei pea vormi täitma. palun ka, et te äh, kõneleksite täpselt, kokkuvõtlikult, et kõik saaksid sõna võtta ja äh, parlamendisaadikutele ma ütlen ausalt kõneaeg on piiratud kahe minutiga, mina öö, jälgin seda, kui palju te kasutate aega, kui kaks minutit on läbi, võtan mikrofoni ära. ja nüüd see on kõik välja mõeldud selleks, et nii palju kui võimalik öö, saaks inimestele sõna anda. ja öö, tõlkidele võin öelda, et me püüame ka õigeaegselt koosoleku lõpetada. palun ka, et sõnavõtjad ei kõneleks liiga kiirelt, sest äh, tänased sõnavõtud tõlgitakse. nii. Äh, ma olen loomulikult kõigi puhul väga tähelepanelik ja jälgin, et kõik peaksid kõneajast kinni ja pärast äh, esimesi ettekandeid anname liikmesriikide saadikutele sõna, siis Euroopa Parlamendi saadikutele sõna. Äh, kõik, kes äh, soovivad sõna võtta, andke teada ja liikmesriikide parlamentäärid, palun, kui te soovite küsimusi esitada, siis täitke sinine vorm ja andke see saali korrapidajale. nüüd, kas mängureeglid on selged. kõik on selge, seega alustagem. ning anname sõna esimesele külalisele, härra Jean-Louis Colson Euroopa Komisjonist. seitse minutit, palun. sõna on teil. suur aitäh, proua Deli lugupeetud saadikud, daamid ja härrad kõigepealt ma tänan teid väga südamlikult kutse eest ja selle eest, et täna kutsusite siia kokku Euroopa Parlamendi saadikud kohtuma liikmesriikide parlamentide saadikutega. TNT poliitika tugineb tihedatele sidemetele, mis eksisteerivad Euroopa Liidu tasandi ja liikmesriikide tasandi tegemistel transpordi infrastruktuuride väljaarendamisel ja sellised mõttevahetused on väga kasulikud seetõttu. TNT poliitika eksisteerib juba kakskümmend viis aastat. ja ma arvan, on toonud kaasa olulisi muutusi. kõigepealt eh, peamised raudteed ja siseveeteed nüüd kannavad suuri transpordivoogusid meie ühtsel siseturul ja võimsus on tublisti kasvanud. samuti ühendused liikmesriikide piiridel on edasi arenenud ja see on avanud enneolematud võimalused piirkondade koostööks ja siin ma näiteks räägin Viini, Bratislava, Budapesti või Kopenhaagen-Malmö ühendusi ja kolmandaks, tasakaalustatud infrastruktuuri väljaarendamine on taganud, et Euroopa Liidu kõikides piirkondades on naaberriigid olnud kaasatud arendustöösse. kümme tuhat kilomeetrit raud-, kiirraudteid on olemas ja see on suur-suur saavutus Euroopa Liidus. ehkki nüüd on see muutunud tavapäraseks ja nii kodanike kui ka ettevõtjate jaoks. nüüd äh, raud-, nii liiklusjuhtimisteenused, RTMS näiteks on meil ja RIS, RIS on siseveeteedele ja RTMS raudteedele ja samuti veoliikide äh, äh, ühendamine nii reisijate kui ka kaubavedude jaoks ja nii edasi sellised arengud äh, tuginevad äh, kõigepealt kohustuste võtmisele liikmesriikide tasandil. transpordi infrastruktuur on ülioluline investeerimisvaldkond liikmesriikides ja projektide ettevalmistamine ja rakendamine käib liikmesriikide menetluste ja eeskirjade alla, aga Euroopa Liidu TNT poliitika toob täiendava Euroopa Euroopa Liidu aspekti lisaks liikmesriikide aspektidele ja sellest tõuseb tulu kogu Euroopa Liidule. ja tulu on palju suurem kui isoleeritud meetmed liikmesriikide tasandil summeeritult nüüd kaks tuhat kolmteist käivitati TNT poliitika ja eristati omavahel põhivõrgu ja üldvõrgu osa ja põhivõrk äh, on eriti strateegiliselt oluline ja tagab tõhususe, ühtekuuluvuse, jätkusuutlikkuse ja on väga kasulik selle kasutajatele ja samuti äh, korrastub investeeringute raamistik, arvestades, kuivõrd kitsad on praegu eelarveolud. kuus aastat äh, rakendamist uue TNT poliitika vallas on meil jäänud järgmised väljakutsed. rahastamine. uued ettepanekud Euroopa ühendamise rahastu pluss eelarve, mis on ette nähtud järgmises mitmeaastases eelarveraamistikus, on rahastamispakett Euroopa Liidu tasandil sellest me räägime teise paneeldiskussiooni ajal. koostöö, mis toimub piiriüleselt, kaasates paljusid erinevaid osalisi, seda ka piirkondlikult ja kohalikult tasandilt, on Euroopa koordinaatorite tegevusväli. härra Grosch ja härra Simson räägivad täna selle koostöö mõningatest aspektidest kolmas väljakutse on vaja edendada nii suuri kui ka väiksemaid projekte ja Euroopa koordinaatorid on näidanud, et selline kombineeritud lähenemisviis on väga tõhus ja seda te aru-, kuulasite ka kuulamisel veebruarikuus. ja TNT käib käsikäes teiste transpordivaldkondadega, nagu näiteks kaastalitlusvõime ka liiklusohutus, jätkusuutlikkus ja turvalisus. näiteks laadimis ja kütusega varustamise infrastruktuur ka on hõimatud TNT infrastruktuuri kontseptsiooniga. ja eh, tähtis on, et eh, siin oleks jätku järjekindlus ka üle riigipiiride. Eh, nüüd Eh, eeskiri viiskümmend näeb ette eh, just tegelemist piiriüleste infrastruktuuride raamistikuga ja Euroopa koordinaatoritel jälle on tähtis roll siin etendada nad stimuleerivad algatusi selles vallas. lugupeetud saadikud. TNT poliitika, mis ühendab sekkumise Euroopa Liidu tasandil sekkumisega liikmesriigi tasandil ja teeb seda koordineeritult, on hea näide eh, poliitikast, mis on saavutanud väga palju. Need saavutused on käegakatsutavad ja nähtavad hästi meie kodanikele. ja ma olen kindel, et te teete oma parima selleks, et toetada komisjoni hiljutist ettepanekut CEF-i kohta, aga samuti teisi eelarvelisi ettepanekuid selles vallas, kui arutate järgmist mitmeaastast eelarveraamistikku. suur tänu! suur aitäh, härra Kolson! ja annan kohe sõna teile, härra Grosch, seitsmeks minutiks ma püüan siis selgitada, milline on koordinaatorite roll üheksa Euroopa-ülese transpordikoordina-, koridori puhul. minu kolleeg äh, Simson on ka siin, tema tegeleb horisontaalsete teemadega, meremagistraalidega näiteks ja ERTMS-iga, äh, mis äh, on samuti väga suur väljakutse nüüd meie töötame selleks, et kahe tuhande kahekümnendal, kahekümne, kahe tuhande kolmekümnendal aastal realiseeruksid üle-euroopalised transpordikoridorid, aitaksid kaasa majanduskasvule ja tööhõivele ning aitaksid päästa meie kliimat, see on väga oluline. minu koridor, koridor, transpordikoridor on äh, Orient East äh, ähm, äh, Kreeka, Küpros, Vahemere riigid ja me, me investeerime kaheksakümmend protsenti just raudteesse ja loodame, et need investeeringud tõesti maanteelt transpordi viivad raudteele. ja ehm, see raha, eh, mida me hakkame kasutama, tuleb CEF fondist, Euroopa ühendamise rahastust ja me tahaksime siis üheksakümmend viis protsenti neid vahendeid tõesti juba mm, ära planeerida oluline oli see projekti ettevalmistus, seda tegid liikmesriigid ja me, meil oli kokku umbes nelisada kümme pro-, projekti selles koridoris ja see ongi meie töö, koordinaatorite töö, ühendada Euroopa, ühendada inimesi ja ette valmistada sellist Äh, Euroopat, mis on ühendatav ka välismaailmaga. selles suhtes on ka lennujaamad ja sadamad väga olulised ning loomulikult ähm, äh, homme võib-olla on mõned uued liikmesriigid juba Euroopa Liidus ja tuleb ka need riigid kaasata. juhtimine toimub meil erinevatel tasanditel meie põhipartnerid on liikmesriigid, aga meil on partnereid ka regioonides ning omavalitsustes kohalikul tasandil. ja me rõhutame seda, et väga tähtis on see, et meie projekte aktsepteeritakse ja see äh, sõltub sellest, millist informatsiooni me edastame, see informatsioon peab olema korrektne, siis saab ka leida investeeringuid. koordinaatori roll äh, ei ole mingi diktaatori roll, me oleme pigem äh, inimesed, kes soodustavad arenguid, otsivad äh, koostöövõimalusi ning äh, konkreetseid kogemusi. teeme koostööd siis ka komisjoni peadirektoraatide vahel, et leida parimad võimalikud rahastamisvahendid. kohtume neli korda aastas kõikide äh, projekti vastutavate inimestega ja äh, meil on selline töökava siis, mida arutatakse nendel ähm, äh, kvartalifoorumidel ja me praegu arutame juba järgmist perioodi, nimelt Euroopa ühendamise rahastu vahendite kasutamist äh, tulevikus ja mitte ainult rahast ei räägita, vaid räägitakse ka projektidest konkreetsemalt ning iga töökava äh, mm, peab saama iga osaleva liikmesriigi transpordiministri allkirja äh, meil ei ole tegemist lihtsalt mingite projektide paketiga, vaid koostööprojektiga. tähtis on äh, koostalitusvõime vastavalt Euroopa äh, standarditele äh, muidugi raudteel on praegu kõige rohkem probleeme, me püüame leida kapitali, nii et meil oleks ähm, vastuvõetavad ühised Euroopa raudteestandardid, see soodustaks liikumist Euroopa piires, aga kaitseks ka Euroopa ähm, teadusuuringuid selles valdkonnas ülemaailmsel tasandil. ja nüüd äh, me muidugi omistame suurt tähtsust äh, tehnilisele äh, poolele, RTMS, signalisatsioon raudteel on väga tähtis aga me ei räägi ainult investeeringutest, vaid tõhususest ja tõhusus sõltub ka sellest, kuidas erinevad transpordiliigid toimivad võin teile näiteks oma transpordikoridorist rääkida, kui te Hamburgist tahate rongiga Kreekasse minna, siis äh, te peate piiril vähemalt kakskümmend protsenti, äh, äh, kakskümmend tundi ootama. näete, investeeritakse, aga piiril peab ootama kakskümmend tundi. seetõttu pean mina kui koordinaator otsima võimalusi, et saaks analüüsida probleeme eh, ja pakkuda välja lahendusi, konkreetseid lahendusi, et kahekümnelt tunnilt see ooteaeg kahele tunnile eh, väheneks mm, me peame arvestama, et transpordikoridorid läbivad erinevate arengutasemetega piirkondi, majanduslikult on erinev arengutase, loodus erinev. seega me peame selle otse välja ütlema ja peame ka seda seletama siis, kui me otsime investeeringuid. transpordisüsteemid, ühised transpordisüsteemid on see valdkond, kus Euroopa Liit saab anda lisaväärtust ja kui me tahame viitekümmet protsenti eriti erainvesteeringuid leida, siis me peame selgitama, et kui investeerite Kreekasse või Rum-, Rumeenia, äh, Rumeeniasse, siis võite te kasu saada sellest ka Hamburgis. ja mina pean selliseid äh, seisukohti ja projekte kaitsma mm, ning ähm, need äh, projektid on muidugi finantssektorile kasulikud, aga liikmesriikidele ka. suur aitäh, härra Grosch! ja järgmine külaline, härra Daniel Ibanez, teil on ka slaidid kaasas. härra Ibanez, palun, mikrofon on teie uh,. siis sa demarre, siis ma kiidan. ma ei tea, kuidas need slaidid nüüd käivituvad. Non, ça, ça ne démarre pas. <laughs> voilà, merci. Bien que ce projet soit l'un des plus... Suur tänu. kuigi äh, see projekt, millest ma räägin, on väga kallis ähm,, on ta väga vähetuntud. kakskümmend kuus miljardit läheks maksma see, et see projekt toimiks. see on nüüd arvestades Prantsusmaa, Itaalia, Euroopa eelarve piir-, piiranguid, peaks mm, ära otsustama, milliseid tohib teha, äh, sest meil on ka olemasolev raudtee. nüüd äh, selleks, et äh, Lyoni-Torino projekti õigustada, ähm, tehti prognoosid arvestati, et nii äh, reisijate vedu kui kaubavedu kasvavad, kõik olid valed prognoosid. üheksakümmend üks, üheksateist miljonit äh, reisijat, tegelikult neli miljonit. aastal kaks tuhat äh, prognoositi kaks miljonit veoautod sellel teel, aga tegelikult olid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal nelikümmend protsenti vähem veoautosid. nüüd kaks tuhat kuus tehti uued prognoosid, need olid veelgi kaugemal reaalsusest. prognoositi kolme miljonit veoautot ja kuusteist koma kaks miljonit tonni kaupu eh, olemasoleval raudteel, tegelikult oli kuuskümmend üks miljonit ja äh, raudteel prognoositi kuuskümmend üks miljonit tonni kaupa, aga tegelikult äh, transporditi ainult kakskümmend kaks miljonit tonni. tegelikult on ka kaubavedu vähenenud ja nüüd räägime nüüd Austriast ja Šveitsist siin graafikutel on näha, et äh, tingimused on erinevad. aastate jooksul on Šveits ja Austria näidanud, et nemad äh, kasutasid kaubavahetuseks just olemasolevat raudteed, Prantsusmaal samadel infras-, äh, taristutel, nii orgudes kui mägedel ja põhja-lõuna transport on kasvanud, sellepärast et SKT on kasvanud, nüüd Prantsusmaa, Itaalia kaubavahetus on vähenenud, sest tegelikult on äh, väga palju tööstust riikidest lahkunud. nüüd äh, Lyoni Torino äh, äh, projekt saaks kasu ainult siis, kui Prantsusmaa ja Itaalia näitavad, et tõesti, et nende kaubavahetus kasvab nii nagu äh, ja toimib nii nagu ka Šveitsis ja Austrias. härra de Menil, kes on Lyon Torino raudtee president, ütleb, et olemasolev et tunnel on oma võimalused juba ammendanud äh, ja see ei ole sugugi äh, prioriteetne teema, peab otsima teistsuguseid võimalusi. nüüd härra Foieta, kes äh, on Itaalia valitsuse liige, ütles kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, et et see, et Euroopa Liidu prognoosid selle transpordiühenduse suhtes on olnud valed Ah, voilà, c'est l'interopérabilité, comme disait mon voisin. Pour la France et l'Italie. nii, Prantsusmaa, Itaalia mm, mm, soovivad äh, raudteel kaubavahetust edendada, tegelikult nad pole midagi selleks teinud. TG Move räägib nüüd Itaalia-Prantsuse kallist tunnelist, aga kolmkümmend, aga need kulud on tegelikult kolmkümmend protsenti kallimad kui ähm, esialgu ette nähtud olemasolev äh, raudtee. kaheksakümnendatel aastal oli sada kakskümmend kaubarong ja nelikümmend tuhat ähm, reisijad päevas, aga need arvud on täna palju-palju väiksemad, et kakskümmend kaubarongi ainult toll kontrollis varem ronge, seda enam ei toimu, teid ei äh, on muudetud, ümber ehitatud, tunnelite kaup, gabariiti on suurendatud, aga ikkagi on selles, sellel teel äh, kuus korda vähem reisijaid ja palju-palju vähem äh, kaubaronge. nüüd praegu äh, kasutatakse olemasolevaid levinud äh, laadimisviise raudteel, aga nendel on ka omad piirangud ja sellistes tingimustes äh, võib ju väga lihtsalt välja arvutada, mis läheb vaja saja rongi jaoks päevas ja miljoni ähm, veoauto jaoks päevas. nüüd olemasolevate liinidega võib juba kõik need vajadused katta, aga Euroopa Liit on koostanud transpordi valge raamatu ning keegi ei vaidlusta, et tõesti tuleb muidugi Prantsuse, Itaalia ja Euroopa Liidu kokkuleppeid austada, aga Mm, mitmed artiklid on jäänud ratifitseerimata, näiteks Prantsusmaa, Itaalia kaubavahetussuhtes ja karistusklausleid ei ole olemas. on ainult vaidluste lahendamise klausel. ja vaidlus võib tekkida siis, kui olemasolev raudtee on ülekoormatud, seega nüüd kokkulepetest tuleb kinni pidada Prantsusmaa, Itaalia on lubanud eh, ühise teelõigu ehitada, eh, aga ainult piiriülese lõigu. Prantsusmaa lubas isegi omal kulul neliteist kilomeetrit lisaks tunnelit ehitada, rohkem kui Itaalia ja eh, ja nüüd siis vaieldakse, kes siis rohkem maksab selle tunneli eest kui Prantsusmaa oma kolmekümmend kolme kilomeetrit ei ehita, võib Itaalia keelduda oma poole ehitamisest ka. tähtis on, et tunnel oleks kättesaadav enne, kui lõpp, tööd lõpetatakse ja ähm, äh, nagu te näete, Ehm, keegi ei pea nendest kokkulepetest kinni, mis kunagi sõlmiti. küsimus on ka selles, kuidas üldse on selle teemaga tegeldud. Teil on siin pildid, slaidid. Ehm, üks projektiosaline ütles, et ehm, selleks et, et viiskümmend protsenti toetusi saada, esitati esitate eh, projekti arvutused, aga tegelikult polnud üldse omafinantseerimist olemas. tekkisid uued, uued laenud, eh, fantastilised projektid, mida ei realiseeritud. ja ehm, kilomeeter maksis eh, kakskümmend miljonit kes see siis vastutab kõige selle eest, kui mõlemal riigil on eelarved väga pingelised. projektid on võlgades, see puudutab Prantsusmaad, Prantsuse administratsioon on selle projekti tagasi lükanud. Prantsusmaa on öelnud, et see ei ole soodus, majanduslikult äh, kasulik, see projekt ja nüüd äh, võib-olla siiski peaks äh, Lyoni, Torino kokkulepetest siiski kinni pidama, sest see puudutab ju miljardeid eurosid. võib-olla eh, peaks pigem kasutama maanteetransporti, mis täna hästi toimib ja see ei maksaks enam midagi. Eh, suur tänu tähelepanu eest, aitäh komisjonile, et te kutsusite mind ja aitäh tõlkidele. Daniel Libanes, aitäh, härra Daniel Libanes ja nüüd Rotterdami sadama välissuhete eest vastutav külaline, palun. Can... on mõned slaidid, mida ma tahaks näidata. saaks äkki juhtimispuldi siia, aitäh. suur tänu, et kutsusite, suur au on olla siin arutama seda väga tähtsat teemat jah, ma räägin paar sõna Rotterdami samm, sadamast, aga pigem rohkem siis ikkagi juba eh, sadamatest üldiselt. kõigepealt Rotterdami sadamast. me oleme väga suur eh, sadam Euroopas, Euroopa suurim. ja me ei saanuks kunagi Euroopa suurimaks, kui me ei oleks orienteeritud kogu Euroopa turule ja siseturg on tagant tõuganud Rotterdami sadama arenguid. ja tähtis on mõista, et kui vaatate kõiki neid numbreid, siis meil on ka piirkonnas tähtis roll etendada tööhõive, sada kaheksakümmend tuhat inimest otseselt või kaudselt töötab sadama piirkonnas. aga samuti SKP-sse anname suure panuse. Hollandi SKP-sse Te näete siin konteinereid. jah, makromajanduspoliitikal alati hea näidata, et eh, konteinerid on seal, aga siiski puistekaubad on suurem osa. üheksa eh, jõujaama ja rafineerimistehased on meil ka, eh, kaheksakümmend terminali, nii et me oleme ka tööstuskeskus. ja konteinerite arv samas jah on ka alati väga kõnekas. aga kui me vaatame Hamburgi, Antwerpenit ja teisi, Marseille'd, Valenciat, siis ühelt poolt logistiline keskpunkt, tööstuskeskus ja ka öö, tugev territoriaalne kaetus ja te näete, et mitte Hamburg, Rotterdam ja teised ei tegele ähm, oma piirkonnaga, vaid äh, laiendavad oma tegevuse põhja ja läände. ja sellepärast on piiriüleses kaubanduses väga suur roll sadamatel etendada. Rotterdam on kolme koridoriga ühendatud Reini, Alpi, Balti, Põhjamere koridoridega ja nüüd see on meie jaoks väga tähtis. E, et palun jätkake TNT poliitikatega, nagu te praegu seda teete, see on väga ratsionaalne ja tõhus. aastast kaks tuhat kolmteist on see e, toiminud ja on tugevasti Euroopa konkurentsivõimet suurendanud. ja väga palju väljakutseid on endiselt, kui te vaatate, kuidas liigiti on jaotus siis, siis nelikümmend kaheksa protsenti endiselt on maanteeveod, nelikümmend kaks protsenti vedudest on mm, siseveeteed ja ainult nelikümmend protsenti raudtee ja selle osakaal peaks lähiaastatel tublisti kasvama ja see on suur väljakutse ja siin te näete, millised projektid meil käsil on. siin on saat-, suur sild, see on alles ehitusfaasis, seda veel ei ole. see on üks meie suuri projekte, mida ka TNT-st finantseeritakse. E, e, jah, see on Temsvek ühendus e, ja sise, süvamere terminalidelt Saksamaaga ja ülejäänud mandriosaga me loome seda ühendust ja see on siis, me teame, meil on Emmerich Oberhauseni kolmas ühendus ka. aga me üritame stimuleerida raudtee eh, shuttle ühendusi ja et paremini erinevaid liike kasutada. ja Rotterdami sadam isegi investeerib tublisti raudteeühendustesse selleks, et ettevõtjaid toetada selles, et tõesti shuttle ühendused saaksid alata, sest see on probleemiks ja loomulikult see eh, mitmeliigilisele transpordile üleminek on väga oluline ja digitaliseeriminegi on suureks abiks jätkusuutlikkuse tagamisel. nii et meil on suured projektid, kõigepealt digitaliseerimine, tähtis on see, et ühendused sisemaaga oleksid optimaalsed, et info kulgeks erinevate ettevõtjate vahel ja ka ekspediitorite vahel ja sadamaasutuste vahel operatiivselt ja meil on siin väga palju veel ära vaja teha, et optimeerida transport ja see on väljakutseks lähiaastatel ja on vaja stimuleerida ka alternatiivsete kütuste kasutamist Rotterdami sadam on suurte energiaimpordi terminali investeerinud ja ka lühiveod merel ja ka veeldatud maagaasi me kavatseme kasutada efektiivsemalt, samuti teadusuuringud, mida meie e, ESPO läbi viib, see on siis e, meresadamate e, uurimiskeskus ja saadame teile võib-olla digitaalselt selle tulemused, infrastruktuuri investeerimise vajadused ja väljakutsed sadamate ees Euroopas oli selle uurimise teemaks ja me küsisime, et mis on teie väljakutsed sadamates, sadamajuhtidelt ja kolmkümmend seitse protsenti ütlesid, et investeeringuid on vaja teha edasi põhiinfrastruktuuri, nii et ikkagi TNT lüngad on vaja kõigepealt täita suurte põhivõrgukoridorides. aga samuti digitaalvaldkonda on vaja investeerida, Hamburgis tehakse palju 5G-sse investeerimiseks ja meie Rotterdamis samuti üritame energiainfrastruktuuri rohkem investeerida, et ära kasutada ka kaugkütte soojust tõhusamalt äh, linnade kütteks. ja need on tõesti väljakutsed meie ees ja meil on vaja ka ühenduvuskoridori kaks punkt null ja põhi-TNT tingimused peavad jääma samaks, aga ka järgmisse põlvkonda juba investeerida energiainfrastruktuuri, digiinfrastruktuuri. see tagab suurema jätkusuutlikkuse ja siin te näete lahkulöödult. jah, ma ütlesin, et piiriülene mõju on väga suur ja lisaväärtus suur. ja kõige ahela otsas on siis sadam ja nelikümmend neli protsenti ainult TNT vahenditest läheb sadamatele ja suurem osa läheb jah, raudteevedudele ja me toetame seda, sest raudteed on vaja toetada. aga sadamad ei ole siiski saanud piisavalt toetust selleks, et parandada ühendusi sisemaaga, aga see on eesmärgiks järgmisel perioodil ja veel üks asi. kohe lõpetan mõned peamised sõnumid, mis meilt on uuele CEF kaks ettepanekule. kõigepealt eh, sadamate väljakutsed, aga ka logistilised ühendused sisemaaga eh, jah, e, e, uutele energiaallikatele üleminek ja digitaliseerimine ja CEF kahest on vaja neid eesmärke rahastada. väga palju teadusuuringuid on e, jah, võimalik teha, aga lõppkokkuvõttes kõik taandub ikkagi rakendamisele. praegu rakendamine ei ole tasakaalus, kui me vaatame Horisont kakskümmend kakskümmend või uut eh, horisonti eh,, siis siin asjad on tasakaalust väljas. ja viimane sõnum Äh, see räägib iseenda eest. jah, on vaja sadamate infrastruktuuri investeerida, see on põhitähtis, aga meil on vaja äh, teha modernsemaid investeeringuid energiasse ja ka digivaldkonda. suur tänu teile selle ettekande eest Rotterdami sadama kohta, nüüd äh, avan mikrofoni arvamuste vahetuseks ning annaksin kaheks minutiks siis kõigepealt sõna härra Voidile, kes on Rumeeniast. kus te olete, andke käega märku. tere tulemast, palun, sõna on teil. Uh, tere päevast, tahaksin kõigepealt teid tänada ja öelda, et Rumeenias on ette nähtud suur transpordikava, mis näeb ette ka hulgaliselt investeeringuid selles valdkonnas. selle üldise transpordikava tasandil määratletud projektid on hõlmatud ka infrastruktuuri programmiga aastani kaks tuhat kakskümmend. transpordi infrastruktuur on Rumeenia jaoks üks prioriteete. ja mis puudutab finantsraamistikku ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, see on meie jaoks prioriteet. ühtekuuluvuspoliitika on üks peamisi rahastamisvahendeid investeeringuteks transpordi valdkonnas, arvestades uut suunda aastal kaks tuhat kakskümmend tahaksin öelda järgmist peamine võrgustik TNT Core. Există un decalaj major între nevoia de kuigi äh, on tegemist äh, suure vahega, kuidas finantseeritakse meie projekti ja, ja millised on eelarvevõimalused. Rumeenia muidugi suudab äh, need transpordikoridorid välja ehitada see on osa meie põhiinfrastruktuurist. ja see oli ka ette nähtud finantseerimisperioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist. ja kui me nüüd räägime CEF-i Euroopa ühendamise rahastuse äh, rahastamisvahendi kasutamisest, siis äh, meie oleme suutnud äh, seda just tänu riigihangetele ära kasutada. meie valitsus on teinud hiljuti muudatusi seadustesse, mis muudavad hankemenetluse lihtsamaks ja need jõustusid detsembris kaks tuhat seitseteist. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist periood tõi uusi elemente meie töösse. esimest korda äh, äh, saime Lääne- ja Ida-Euroopa äh, projekte ühiste projektidena ellu viia. ja nüüd ma ootan suure huviga, mis hakkab toimuma peale kahe tuhande kahekümnendat aastat. loodame, et arendatakse välja ka Ida-Euroopa transpordivõrgustikud. suur aitäh, härra Puudi! ja äh, kohe annan sõna Lätist härra Pokisele, palun. Bienvenue, la parole est à vous. sõna on teil, härra Pokis. Äh, Labdien! <clears throat> Es tātad esmu Ines Boits, pārstāvu Latvijas parlamentu un strādāju tautsaimnie-. suur tänu, ma esindan Läti parlamenti ja töötan seal majanduskomisjonis tahaksin rõhutada, et Läti ja naaberriikide jaoks on äärmiselt oluline parandada TNT võrgustikku ja selle taristut. aga Balti riikide jaoks on iseäranis oluline rakendada Rail Baltic. see on liin, mis ühendab Balti riike Lääne-Euroopaga see on tõesti ülimalt oluline ka strateegilisest vaatenurgast, samamoodi ka poliitilisest, majanduslikust ja keskkonna perspektiivist vaadatuna. me tõesti ootame Rail Baltic, Balticu rakendumist ja loodame, et kõik läheb ajakava kohaselt äh,. tahaksin äh, küsida Brodelilt ja teistelt Äh, siin komisjonis, et kas teie arvates on ka Rail Baltic üks prioriteete ja et selle peaks ellu viima ajakava kohaselt ja ka oleks olemas vastav eelarve, aitäh! suur aitäh! proua Aleksander, palun! suur tänu ja suur tänu ka selle võimaluse eest osaleda käesolevale üritusele, kuulata kõiki neid ettekandeid, mm, kuulsime palju konkreetseid näiteid sellest, mis on tehtud, aga ka sellest, millised väljakutsed meie ees seisavad. olen oma fraktsioonis variraportöör, mis puudutab mm, raportit rahastamise kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. me oleme parlamendis kõik ühel määlel, meelel, et praegune rahastuse tase ei vasta tegelikult äh, päris meie ambitsioonikusele. ehk et äh, selleks, et ehitada kõiki baasvõrke ja koridore äh, ja lisaks ka muid projekte, mille me oleme kavandanud, sellest rahast ei piisa kõige selle rakendamiseks loomulikult me kõik mõistame, et eelarvel on alati piirid ja ma arvan, et me peaksime puudutama siin teatud olulisi küsimusi. tuleks tegeleda üksikasjalikumalt nende koridoride küsimusega, edasiminek, mis toimub, peaks olema käegakatsutav ja nähtav ja see peaks kõik olema ka läbipaistev, et ja et eeskirjad, mis paika pannakse, et need tõesti aitavad ka asju lahendada. väga oluline on ka keskkonnamõju ja konsulteerimine avalikkusega. Need on teemad, millega tuleb põhjalikumalt tegeleda. teiseks tuleks tagada et äh, rahastamine pakuks erinevaid võimalusi, loomulikult on toetused, aga vaadatakse ka erasektori poole, erinevate segarahastamise võimaluste poole. ja oluline on ka see, et tagaksime et teatud juhtudel liikmesriikide ja Euroopa programmid äh, oleksid omavahel haakuvuses, et täiendaksid äh, üksteist. et kui me loome, ehitame näiteks mingi Torino tunneli, jõuame siis Pariisini, aga seal ei ole see enam kellegi jaoks prioriteet nii et peaks olema järjepidevus ja haakuvus erinevate tasandite kavade koha, vahel, aitäh! suur tänu ja nüüd härra Ottoson Rootsist, tere tulemast, palun, kaks minutit on teie. Tack för ordförande, jag vill ta tillfället i akt och beskriva Sveriges eh, djupa commitment. ma tänan, ma kasutan võimalust Äh, jah, äh, rõhutada seda, kuivõrd pühendunud on Rootsi TNT võrkude väljaarendamisse. ja tahan ka rõhutada, et äh, vaja on tehnilisi lahendusi, nii nagu te täna ka juba rääkisite. tähtis on, et mingi kompromisse ei tehtaks koostalitusvõime osas ja et et viivitusi ja hilinemisi ei tekiks. ja kui ei ole koostalitusvõimet, me näeme selle tagajärgi juba praegu Rootsis. tulemuseks on see, et eh, ei ole investeerimisvalmidust näiteks ERTMS-i puhul. ja eh, on vaja äh, tõesti ka neid eh, sildu luua investeeringute vahel, mis tuleb teha. sellekski peab olema valmisolek, aga ma tahaksin kolleegidele teistest parlamentidest eh, viit-, rääkida ka subsidiaarsustestidest, eh, mida läbi viiakse. meil Rootsis on vastuväiteid Äh, artiklite neli kuni kuus vastu TNT-s. ja kas tõesti on vaja äh, sekkuda, reguleerida liikmesriikide siseriiklikesse menetlustesse? see on ka sekkumine piirkondade äh, ja kohalike omavalitsuste pädevusse ja tulemuseks on oht, et kõik see jõuab kohtusse ja TNT projektide ellurakendamine hakkab viibima. suur aitäh teie sõnavõtu eest ja nüüd saab sõna proua Maladinovitš. tere tulemast. kolleeg Serbiast, kaks minutit, palun kõnelejal ei ole mikrofoni kahjuks. jah, thank you, thank you. This is our first time here. aitäh, me oleme siin esimest korda, vabandust ähm,. suur tänu teile võimaluse eest siin osaleda, see on Serbia jaoks väga oluline. meil toimuvad liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga, aga meil on ka ehm, strateegiline positsioon, ehm, kust lähevad läbi mitmed ehm, koridorid Vahemere Ukraina teine ja idakoridor. Serbia püüab saavutada Euroopa Liidu standardeid ka transpordipoliitika ja TNT valdkonnas, järgida määruseid ja rakendada konkreetseid projekte. me soovime rakendada ka ühenduvuse tegevuskava, oleme astunud konkreetseid samme nii riiklike kui regionaalsete projektide rakendamisega selleks, et tugevdada ehitada ühendusi nii transpordi kui ka energiasektoris. maanteekoridori peaks jõudma lõpuni selle aasta lõpuks. ja sel aastal alustame ka esimese eh, transpordiliikide vahelise terminali ehitamist parlament on võtnud vastu ka uued õigusaktid erinevate transpordiliikide jaoks ja on äh, harmoneerinud jätkuvalt meie seadusandlust Euroopa Liidu omaga. me oleme ratifitseerinud kokkuleppe transpordiühenduse loomiseks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus ja see nõuab äh, transpordi infrastruktuuri süstemaatilist äh, arendamist meie piirkonnas. suur tänu, pidasin kahest minutist kinni. suur aitäh teie sõnavõtu eest ja nüüd meie komisjoni esimene asepresident või aseesimees härra Dominic Riquet. suur aitäh ja suur tänu külalistele suurepäraste ettekannete eest. ma tahaksin rääkida sellest, ähm, kuidas kasutatakse transporditoetusi, kas tõesti raha raisatakse. oluline on see, et transpordi jaoks oleks meil äh, spetsiaalne vahend äh, raha otstarbekaks kasutamiseks, keskne süsteem ja selleks ongi meil vaja äh, koordinaatoreid ja ja, ja te rääkisite täiesti õigesti, et koordinaatorid otsivad partnereid. Te peate tundma juriidilisi aspekte, finantsaspekte, tehnilisi aspekte juba enne, kui projekti hakatakse ellu viima. tähtis on mõelda, kui palju suudetakse äh, ära kasutada pakutud vahendeid, milline on see vastuvõtuvõime, äh, milline on Euroopa Liidu lisaväärtus, toetus, keegi ei eita seda. me peaksime jääma truuks Eh, oma põhimõtetele. Eh, kuigi see on keeruline, peame ikkagi süsteeme eh, lihtsustama, soodustama koordinaatorite tööd ja mida enam asjad arenevad, seda paremini realiseeruvad need transpordikoridorid ja see on meile kõigile kasulik ning Euroopa tsentraliseeritud meetod otse äh, halduses, on tõendanud oma tõhusust äh, eriti just selle rahastamisvahendi puhul, millest me siin räägime, mis oli väga kasulik, see on see Euroopa ühist, ühendamise rahastu ja muidugi ma viitaksin siin just ERTMS-ile, mis on sellest kasu saanud. suur tänu, härra Riki ja nüüd härra Delgado, palun, sõna on teil Sí, buenas tardes, senora presidenta, señorías, desde el... aitäh, tere päevast. tahaksin Hispaania parlamendi poolt edastada eh, konkreetse sõnumi. see Euroopa võrgustike poliitika on äärmiselt eh, oluline ja tuleb tagada vastavus ühtse turu põhimõtetega ja võimaldada inimeste ja kaupade liikumist liikmesriikide vahel. tuleks teha pingutusi, et need võrgustikud tõesti käigus püsiksid ja edeneksid, see on oluline ka territoriaalse ühtekuuluvuse koha pealt, ehm, toetamine Atlandi kui ka Vahemere koridori ja meil on hea meel selle üle, et äh, komisjon hiljuti vaatas Hispaania ettepanekuid äh, koridoride laiendamiseks ja otsustas need uude määrusesse sisse võtta oluline on loomulikult kaasata ka nii palju sidusrühmi kui vähegi võimalik ja me loodame, et saame ka Euroopa Parlamendi poolt äh, nii palju toetust kui vähegi võimalik. tahaksin ka öelda, et äh, nõustun täielikult äh, sellega, mida on öeldud kaubatranspordi olulisuse kohta. me oleme juhtival kohal reisijate kiire transpordi valdkonnas tahame kiirendada ka kaupade transporti ja tuleb parandada ühendusi sadamatega, et omavahel oleks võimalik kombineerida maanteed, raudteed ja sadamaid. ja tuleb tagada täielik koostalitusvõime, aitäh! suur aitäh! härra Kamateros on järgmine, palun. Bienvenue dans la commission transport. La parole est à vous pour des Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την πρόσκληση. Ε, είπε... Suur tänu kõigepealt kutse eest osalemiseks. härra Kross mainis äh, idakoridori, milles osaleb ka meie riik. see on tõesti ainulaadne programm ja määruse kohaselt lähtume riiklike kavade puhul vastavast menetlusest ja aastast kaks tuhat kakskümmend seitse äh, loome meetmeid digitaalsete registrite jaoks, äh, elektrooniliste piletite jaoks ja äh, seda rahastatakse ühenduse programmidest. samas peab ütlema, et meie riigil ei ole väga head raudteevõrgustikku. selle äh, areng sõltub ka maa, mere ja õhuvõrgustike arengust oluline on vaadata ka Kreeka geograafilist asendit ja maastiku tingimusi. Kreeka on samas rahvusvaheline transiitkeskus, see on äh, energiakeskus, väga oluline turismisihtkoht, oluline merendusjõud ja me soovime, et meil Äh, et ka Balkan oleks rahvusvaheliste investeeringute sihtkoht. sest kokkulepped, mis meil äh, on naaberriigiga, endise Jugoslaavia Vabariigi Makedooniaga, annab ka kindlasti sellesse oma panuse ja härra äh, Van Dijk rääkis meretranspordist. me leiame, et meretransport on natuke alahinnatud. ja tahaksin ka öelda, et me ei tohiks keskenduda mitte ainult kaupade transpordile, vaid ka reisijate transpordile, sest see on seotud turismiga ja sealhulgas ka meretransporti tuleks reisijate jaoks rohkem kasutada. suur tänu ja nüüd härra Kraamer, kaks minutit, palun. ma tänan ettekannete eest, jah, transport on ainus sektor, kus CO kaks heitmed on kasvanud pärast aastat üheksakümmend ja sellepärast on tähtis, et raudteetranspordil oleks eelistus jah,. jah, kaheksakümmend protsenti protsenti peaks olema raudteel see on õige otsus, aga kui me vaatame, kuhu raha suunatakse, siis kõik on vastupidi ja et Lyon Turin läheb seal miljoneid maksma. ja leitakse, et ei, ei ole mingit probleemi miljardeid mujale suunata. aga viisteist kilomeetrit Berliini ja Breslau vahel sada miljonit läheks maksma raudteed ja kiirendaks oluliselt liiklust, aga samas raha sellele ei leida. miljardid investeeritakse eh, Euroopa võrgustesse, aga tegelemist on tegemist ikkagi lapitekiga. ja eh, liikmesriigid ja eh, komisjon ei näe, et on vaja seada prioriteedid lähtuvalt sellest, et kokku meid rohkem viia. kaheksasada meetrit on näiteks lunk vaja täita raudteed, ehitada ja siis kahe tunni asemel üks tund oleks reisida Prantsusmaa ja Saksamaa, Freiburgi ja Kolmari vahel hävitati sild Teise maailmasõja aja viimastel päevadel ja senini ei ole taastatud nende asjadega tuleb tegeleda ja ainult eh, viis protsenti raudteereisijatest, rongireisijatest sõidab kiirraudteel, ülejäänud mitte. ja Via Baltica, see on hullumeelne projekt. see maksab samas, aga murdosa Torino-Lyoni projektist jah, me peame suunama ikkagi raha sinna, mis inimesi üle piirite toimetab Si, monsieur Kramer, allez, nous continuons. suur aitäh. On va pas applaudir dans ma commission, hein. On va pas commencer à applaudir. isegi kui on erandeid äh,, oleme me rääkinud nendest asjadest komisjonis ja nüüd annan sõna härra Kolakovskile tere tulemast, kaks minutit on teie. suur aitäh. Teie komisjoni töö transpordivaldkonnas on vägagi väärtuslik. täname teid selle eest, mis te olete teinud äh, vajalike infrastruktuuridega ja sellega, et äh, ühendada Euroopa erinevaid pealinnu. Äh, järgmine oluline projekt, millele tahaksin teie tähelepanu pöörata, on põhja-lõuna transporditelg. ma tahaksin rõhutada ka Karpaatide koridori. see äh, võimaldaks äh, transiitmarsruutide loomist, ühendaks Balkani Balti riikidega ja võimaldaks Ida-Euroopale olulist äh, juurdepääsu ühendaks ka Donau ülejäänud Euroopaga, Valgevenega ja siis on ka uus siidide algatus. Need on kõik oluline osa holistlikust lähenemisest. Need äh, pakuvad sünergiat äh, transpordi infrastruktuur on oluline selleks, et edendada majanduskasvu ja majandussuhteid Euroopa idapoolsemate piirkondade ja ülejäänud Euroopa vahel. maanteed, raudteed ja nii edasi. pööraksin tähelepanu vaid ühele projektile, mida taotlesime eelmisel aastal. kiire raudtee Balti riik, riikidest alates Tallinnast eh, läbi Poola kuni Kreeka ja Türgini välja. see on äärmiselt oluline ettevõtmine. meil on olemas selles valdkonnas infrastruktuuriplaanid, aga eh, see ühendus on äärmiselt oluline, see ühendaks ida, põhja, lõuna ja võimaldaks sellel Euroopa osal paremini areneda majanduslikult, pakuks töökohti ja see tugevdaks ka Euroopa Liidu rolli eh, ida pool. ma arvan, et eh, alates teisest maailmasõjast ja kahjust, mida eh, idapoolsed riigid kannatasid, siis seetõttu me tõesti vääriksime praegu sellist investeeringut, aitäh!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 tõstatanud Via Balticu küsimuse. see on tähtis Euroopa jaoks, see on tähtis ka Soome jaoks. Via Baltica peaks jõudma välja ka Helsingisse, Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli kaudu. ja Soomest siis raudtee kaudu läheks edasi kuni Põhja-Jäämereni ja sealt oleks võimalik äh, luua ühendus Aasiaga ja kõik teavad, et eh, Helsingi-Vanda lennujaamal on eh, kõige kiirem ühendus Aasiaga. ja meil oleks võimalik luua midagi sarnast ka raudtee osas. Soomes on võimalik saada rahastust maanteeinfrastruktuurile ja ma arvan, et äh, Soome-suguses riigis äh, võiks kasutada samuti stiimuleid infrastruktuuri investeeringuteks. see aitaks selliseid projekte edendada, sellest äh, saaks kasu ka Euroopa tahaksin teile ka meelde tuletada, et nüüd, kus me räägime traditsioonilistest transpordiliikidest, maanteetransport, raudteetransport, aga see valdkond on ka muutumas, on käikud tulemas uued tehnoloogiad ja tulevikus näiteks võib-olla on võimalik kasutada ka droone seega ei tohi TNT-de puhul unustada ka uue tehnoloogia arengut, aitäh! suur tänu, härra Jalanen! ja nüüd äh, härra Laustram, kus te olete? tere tulemast uh,! Tomorrow's winners in global homsed võitjad uh, üle ülemaailmses transpordis peavad keskenduma keskkonnasõbralikele lahendustele. merendussektor Põhja-Euroopas on äh, olnud juhtrollis uute tehnoloogiate rakendamisel ja innovatsioonis, mis aitab kaasa äh, heitmete vähendamisele ja laevade tõhustamisele. LNG oli väga oluline äh, Soomes, seda nii mere kui ka lühisõitudel Ehm, meremagistraalid on olnud väga olulised mõnedes nendes projektides. meremagistraalid mängivad erilist rolli endiselt ja on oluline, et nad saaksid rahastust. uues MFF-is on oluline ehm, tõsta rahastust teadusuuringutele ja arendustegevusele, mis aitaks edendada ehm, süsinikuheitmete vähendamist selles sektoris Ehm, nagu härra Van Dijk mainis, on samas ka vaja mm, testimiskohti ja pilootprojekte ja nende loomisel oleks Euroopa rahastusel oluline roll. rahastus aitaks eh, tõsta mm, majandust, luua rohkem töökohti ja eh, aitaks säilitada meie merendussektori juhi rolli. Eh, teine märkus puudutab vajadust tunnustada, et reaalsus on erinev Euroopa erinevates osades. Läänemeres on vesi madal, see on äh, rimesi väike soolasisaldus ja äh, äh, sellel on oma roll ka ballastvee käitlemise tehnoloogias. ja meri on talvel jäätunud ähm, keskmiselt äh, sada päeva aastas. Äh, jääs navigeerimine on tarvis ka jääklassi laevu, aga see muudab ka laevad raskemaks, nad kulutavad rohkem kütust, vaatamata sellele, et kasutatakse kõige keskkonnasõbralikumat tehnoloogiat Äh, tuleb äh, meeles pidada, et Euroopa on erinev, mõnedes Euroopa kohtades tuleb navigeerida ka jääoludesse, teistes mitte ja seda tuleb arvestada äh, uute sihtmärkide seadmisel, aitäh! suur aitäh, proua De Monte, järgmiseks teie. suur aitäh! tahtsin teha kiire kommentaari tahaksin tänada kõiki, kes on sõna võtnud. hetkel on natukene üllatav ja võib-olla ka pettumust valmistav, eh, et meil oli härra Ibanes, kes oli kirjas, aga ei saanud tulla aga ta äh, on vastu Torino liinile. ja tegelikult äh, on olnud äh, palju lahkarvamusi. ma arvan, et arutelus peaksid olema tasakaalustatud vaatenurgad, peavad olema esindatud nii poolt kui ka vastuargumendid Ehm, ehm, aga mul on küsimus, milline on tegelikult alternatiiv? Mm, millised äh, on äh, majandusteadlaste seisukohast äh, vastuväited ja härra Grosch, mis puudutab Balkani koridori, siis tahaksin küsida, millised on teie arvates võimalused ja teiseks, et kas on ka Hiina investeeringuid ning kui jah, siis millist rolli need mängivad? suur tänu ja eh, viimaseks eh, härra Telitška. Anyway uh,, I understand this is uh... ma näen, te naljatate. jah, meil ei ole tegemist ainult kuulamisega, vaid ka siin suhtleme oma kolleegidega teistest parlamentidest ja mõned märkused. kõigepealt Läti kolleegile. jah, eh, Via Baltica on prioriteetne ja eh, mina olin Rail Baltica koordinaatoriks varem ja tõesti oli huvitav kuulda teie sellist positiivset entusiastlikku sõnavõttu nüüd Rumeenia sadam, ei, me ei erista Ida, Kesk-Euroopat, Lääne-Euroopast, meil on siseturg ja meil on prioriteedid paigas ja me oleme niivõrd ühendatud omavahel. ja kui veel mitte, siis see on eesmärgiks. jah. ja lõpetuseks heaks äh, kolleegid liikmesriikide parlamentidest, mina olen CEF-i üks raportööridest ja on hea meel mul, kui teie lähinädalal pakute välja omad ideed selle kohta, mida CEF äh, saaks teha, et kas on midagi äh, ümber vaja sõnastada, sest teie ju etendate ka oma rolli ja meil on endiselt kitsaskohti nii õigusloomelisi, aga mitte jah, TNT eh, on kindlasti edulugu, aga mul on üks eh, taotlus, härra Van Dyck eh, siin rääkis ka soovitustest CEF kahele. jah, olgem realistid ja vaadakem, et mis siis puudu on, et mida pidanuks käsitlema ja praegu ei ole veel seda tehtud ja härra Kross ka, tema küsimus ja härra Van Dijk veel segarahastamine, kuidas teie näete segarahastamist äh, sadama esindajana? see on ju kasumit teeniv äh, sadam teil, et äh, kuidas keelustada kasumi teenimine ja siis saame äh, aidata. ja kes ütles, et kuuskümmend neli päeva uued arengud ja moderniseerimine. ka see on Euroopa aspektist, kuidas see teie sadamas välja näeks? kas te tahate suuremat paindlikkust ja lihtsust või mitte? see on üks küsimus minu poolt. suur tänu, härra Telitška nii et meil on mõned tähtsad küsimused, millele palume vastust meie paneeldiskussiooni külalistelt. annan kaks minutit igale ühele teist. ja alustame samas järjekorras nagu hetk tagasi, härra Kolson kõigepealt. Eh, Move peadirektoraat üksuse juht olete teie ja väga palju küsimusi oli suunatud teile, aga kaks minutit. ma panen kella tiksuma. aitäh. jah, ma ei vasta kõikidele küsimustele, mõnedele küll. härra Rikee, ma võin öelda, et CEF-is on meil üks projekt, mis peab tugevdama koordinaatorite rolli ja looma rohkem ühendusi projektide vahel, mida rahastatakse CEF-ist ja on seotud koordinaatorite rolliga. nii et kindlasti on see õige suund. nüüd teine asi. nimelt eh, see konflikt, eh, mis mõnikord tekib väikeste ja suurte projektide vahel. ma arvan, et need tegelikult ei ole vastuolus, me räägime ju koridoridest Ehm, kust käib läbi väga palju liiklust ja meil on vaja seetõttu suuri projekte, aga see ei tähenda, et me jätaksime välja pisikesed projektid. Ehm, jah, Rail Baltica on ehm, ülioluline projekt nii transpordi mõttes kui ka geopoliitilises mõttes. Balti riigid ja selle kodanikud me lähendame niimoodi Euroopale ja kui me seda ei teeks, siis oleks see minu arvates suur viga nüüd härra proua Del Monte küsimus Torino Lioni tunnel. jah, ma ei hakka siin vaidlema kellelegi vastu, kes siin sõna võttis, aga mm, me ei jaga kuuldud seisukohti. jah äh,. Äh, transport äh, Ehm, selles piirkonnas on, need teed on liiga kitsad, liiga järsud, me ei taha öö, seal järsku läbi laske kasvu. kakskümmend kuus ehm, miljardit vähem tegelikult olid need summad. ja suur viga nende puhul, kes on vastu sellele ühendusele, on see, et nad ei mõista, et ei ole lihtsalt pelgalt Prantsusmaa ja Itaalia projekti tegemist, Torino ja Lyoni projekt, ühendusega tegemist, vaid tegemist on Euroopa, üle-euroopalise koridoriga, mis avab tohutu suured võimalused liiklemiseks härra Grosch. ma tänan. jah, äh, Torino Leoni ühendus. mina arvan, et üks suuri plusse TNT projektidel on, et äh, tähtajaks on kaks tuhat kolmkümmend, mis tähendab seda, et nad, need projektid ei sõltu äh, hetkepoliitilisest olukorrast ühes või teises riigis jah, minu valitsuses on vahe, minu riigis on valitsused vahepeal muutunud, aga meie TNT prioriteedid on jäänud samaks ja see ongi taganud edu investeeringutel, mis Kreekas on tehtud. nüüd ma arvan, et me peame vaatama lisaväärtust nende inimeste jaoks ka, kes elavad koridoride lähedal ja struktuurifonde peaks ka selles kontekstis rohkem kasutama. ei ole vaja lihtsalt ühendada punktid A ja B. tähtis on ka, et me teenindame neid inimesi, kes elavad punktis A ja punktis B. räägiksin nüüd äh, Balkanist meie poolelt vaadates äh, tahaksime Ähm, sellise seotuse loogikasse jääda, me ei saa ju äh, investeerida ainult ühes suunas, tuleb ära kasutada Euroopa Liidu koridorid ja mm, mõtleme, millised koridorid on vajalikud homme, äh, lähtume eelkõige koostalitusvõime kriteeriumidest, mida me praegu kasutame, ei ole vaja täielik täiendavaid keerulisi tehnilisi tingimusi seada ja tuleb arvestada ka Hiina investeeringutega, ma tahaksin isiklikust seisukohast rääkida. tuleb väga ettevaatlik olla Hiina investeeringute suhtes, sest see on odav raha, lühiajaline raha, aga hiljem võib see olla väga kallis. see võib kalliks maksma minna, selline investeering. meil peab olema pikaajaline strateegia, mitte lühiajaline investeerimisstrateegia. ma olen koordinaator ja ma võin juba siin äh, rääkida teatud kogemustest Euroopas ja sellest äh, töö kvaliteedist, mis meil on. Kreeka on minu jaoks äh, positiivsete investeeringute jätkumise musternäide. meil on hea koostöö olnud tõukefondidega ja meil on võimalus juba praegu investee-, investorite jaoks lisaväärtust teenida. suur aitäh, härra Grosch ja nüüd härra Libanees. suur tänu äh, härra Colson suutis teie väidetele vastu seista ja te näete, mm, Šveits tuhande seitsmesaja viiekümne meetri kõr-, kõrgusel, Austria tuhande kolmesaja viiekümne meetri kõrgusel on suutnud äh, koostalitusvõime luua ja äh, ökonomisti seisukohast on kõik väga lihtne. sada kakskümmend rongisõitu Lätis, Itaalias äh, ähm, äh, üheksakümnendatel aastatel, praegu on neid kakskümmend. kui me teeksime nii nagu äh, kaheksakümnendatel aastatel, kui palju vaguneid, sadu tuhandeid, ma ei tea, tegelikult meil on seitsekümmend viis protsenti ähm, veoautosid praegu rohkem äh, teedel. arvutused on väga lihtsad ja ma tahaksin selle põhjal öelda teile midagi väga lihtsat. meie poliitikutest sõbrad on äh, koostanud lepingu Prantsusmaa ja Itaalia vahel. Prantsusmaa äh, pidas pausi alates juunist kaks tuhat seitseteist. Itaalia deklareeris, et tema tahab uuesti läbi vaadata projekti ega me ei ole öelnud, et äh, peatame, stopp, ei. Teie sõbrad koostasid need lepingud ja nüüd meie peame need rakendama. lepingus on öeldud, et Prantsusmaa maksab rohkem viis miljardit äh, Prantsuse äh, infrastruktuurisse kui itaallased ja sellepärast itaallased ei taha rohkem maksta. nüüd, kui itaallased soovivad piiriülesesse tunnelisse rohkem maksta, nii et Prantsusmaa pool ei maksa, siis noh seletage siis seda oma valijatele. aga majanduse seisukohast on väga lihtne seda seletada. Te rääkisite siin, näete, tegemist on ju kesksete teenustega. Prantsuse administratsioon äh, pakub teenuseid, finantseerib äh, kontrollikoda, Riigikassa, kõik on öelnud, et see projekt ei tasu ennast ära. hea küll, teie siin soovite jätkata selle projektiga, aga mm, ökonomistid töötavad Prantsuse keskvalitsuses ja huvitav on lihtsalt see, et kahekümne aasta jooksul pole nende järeldusi ja soovitusi arvesse võetud nüüd tuleb praeguse valitsusega, Prantsuse transpordiministriga, eh, sellega, kes Itaalias astub ametisse, diskuteerida nüüd seda. praegune liin on võimalik eh, seitsekümmend viis protsenti eh, maanteeliiklusest üle võtma ja kõik, nii nagu härra Kraamer ütles. suur aitäh ja nüüd härra Van Dijk. jah räägin natuke ka. Äh, kõigepealt MFF äh, üle saja miljardi teadusuuringutesse, nelikümmend kaks miljonit CEF-ist rakendamisse. ja nüüd küsimus, et kas see on õige vahekord nende kahe summa vahel? kas ei oleks rakendamisele vaja rohkem rahalisi vahendeid ja selle küsimuse ma tõstatasin MFF-iga seoses ja CEF transporti fookus. viimase viie aasta uuringud on näidanud ainult neli protsenti läheb sadamatele ja investeeringud sadamatesse, neid käsitletakse piiriüleste projektidena, mitte vaid kohalike projektidena. ja mitmesugused sadamad Euroopas samas on väga suure piirilise mõjuga, nii et investeeringud, mis sadamatesse tehakse, see näiteks selleks, et stimuleerida raudteevedusid Rotterdami puhul näiteks, tahate erinevate süvamereterminalidega ühendusi luua ja optimeerida sisemaaga raudteeühendusi, see on ju piiriülene mõju, mis nendel projektidel on ja nii tuleb, seda tuleb alati arvesse võtta ja edasi. Äh, üks aastaid läbirääkimisi äh, on veel ees CEF-i üle et, et nelikümmend protsenti CEF-i moderniseerimiseks ette näha. see on midagi, mida ka Rotterdami sadam siin toetas jah, ja rääkis ka, et tuleb silmas pidada digitaliseerimist ja äh, energiasektori ülemineku taastuvale energiale ja eh, segarahastamine. kõigepealt, et me oleme kasumit teeniv, jah, oleme seda, aga me oleme ka väga läbipaistvad oma eelarve osas. kui kas kõik sadamad teenivad kasumit, seda on raske öelda, nüüd uus määrus on vastuvõtmisel, ma loodan, et kahe-kolme aasta pärast on läbipaistvus suurem ja me saame siis veenduda, et tõesti nii on ja minu äh, jah, kiidusõnad proua Maisnerile, kes soovib suuremat läbipaistvust, aga meie jah, teenime kasumit Rotterdami sadamas, aga see kõik reinvesteeritakse sadamasse tagasi. nüüd see Kalland sa, äh, sada äh,, sild, kuuskümmend miljonit, kuuskümmend miljonit toetus, kakssada miljonit Äh, valitsuselt, sada meilt, nii et see on juba segarahastus. jah, äh, mitte alati ei toimi see meie sadama puhul, kui me vaatame Rotterdami krediidireitingut, siis äh, peab ütlema, intressi, mida EFSilt me saame, ei ole turu konkurentsivõimelised. suur aitäh nende suurepäraste sõnavõttude eest külalistele. Toutes vos questions nous amènent aussi à poser des vraies questions. Äh, ja äh, need sõnavõtud äh, tekitasid tõelisi küsimusi, me ei saa tänapäeval taristu rahastamisse suhtuda nii nagu varem. meie ees seisavad tohutud väljakutsed, kui me peame oma projektivalikuid tegema, me peame olema läbipaistvad, sest see valik, mille me teeme, see puudutab kodanikke nende igapäevaelu ja siin tõstatati väga, väga tähtis küsimus, nimelt härra Delgado äh, rääkis siin sellest, nimelt veoautod ähm, äh, äh, rongi peale, see on meie prioriteet, sest see aitab CO2 heiteid vähendada, kliimat Äh, kliimamuutusi vähendada ja tuleb kokkuleppele jõuda. transpordisüsteem peab vastutustundlikult nüüd käituma, aga muide, me oleme sellest praegu veel päris kaugel. see tähendab omakorda aga, et me peame palju jõudsamalt tööd tegema, et päästa planeet meie tulevastele põlvedele tuleb leida uusi võimalusi, uusi struktuure. Äh, siin räägiti Leon Torino äh, ühendusest, aga äh, erinevates riikides on veel selliseid probleeme, mis on probleemsed pro, projekte, mis on probleemsed. seega tuleb Äh, kõik osapooled, ka vastaspooled ja äh, äh, kokku tuua, arutada vastasseisu, arutada tulevikuväljavaateid, sest infrastruktuuri investeeringud ei puuduta sugugi ühte valimisperioodi. see on midagi, mis mõjutab meid pikema aja jooksul. ja nüüd palun neid külalisi, kes siin eesistusid, lahkuda ja kutsume teise paneeli siia ette. kutsun siia järgmised külalised, kes siis hakkavad arutama kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset eh, investeeringute olukorda transpordisektoris. kutsun siia härra Hendrik Kololei, kes on Move peadirektoraadi peadirektor. Monsieur. samuti härra Gavan Dünet, kes on Euroopa Investeerimispanga mobiilsusprojektide osakonna direktor. kui keegi soovib juttu ajada, palun tehke seda saalist väljas härra Danett. Teie olete, juhite siis Euroopa Investeerimispanga mobiilsusprojektide osakonda. ja Brian Simson, härra Brian Simson on meie TNT meremagistraalide koordinaator ja teile esitatakse või esitati juba küsimus. nüüd annan nüüd pikema tseremooniata sõna härra Hololeile, kes on DG Move peadirektor ja äh, kutsun üles ka liikmesriikide parlamentide liikmeid osalema debatis. selleks on vaja oranž vorm täita, kui teil on soov esitada küsimus ja palun äh, mitte juttu ajada, siis saab tööga edasi minna. nüüd kui teil, kallid kolleegid liikmesriikidest on küsimusi, täitke oranž vorm ja andke see saali korrapidajale. palun, kõigepealt on sõna härra Hololeil. DGMU peadirektor, seitse minutit, palun. Uh... ma tänan proua esinaine. mul on hea meel siin olla. ja suur heameel, et meil on nüüd võimalus teiega koos rääkida infrastruktuuride rahastamisest. ja on selge see, et see on väga õigeaegne arutelu täna pidades silmas seda, et hiljuti komisjon võttis vastu ettepaneku, mis puudutab transpordisektori rahastamist eh, uuest Euroopa Liidu pikaajalisest eelarvest. millised investeeringute vajadused on Euroopas? kaks tuhat kakskümmend üks kuni kolmkümmend kokku on vaja viissada miljardit eurot NT põhivõrkudele ja need tuleb lõpule viia aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja üks triljon viissada miljardit on vaja transporti investeerida kokku ja see hõlmab siis ka üldvõrke ja kui me tahame eh, kiirendada üleminekut väikeste heitmetega äh, liikuvusse, eriti linnapiirkondades on vaja veel täiendavaid investeeringuid. aastal kaks tuhat kuusteist üks koma kaheksa protsenti Euroopa Liidu SKP-st tehti infrastruktuuri investeeringuid ja see on vähem kui aastal kaks tuhat üheksa, mis oli kaks koma kaks ja see on kakskümmend protsenti vähem kui enne finantskriis puhkes ja investeeringute suhe SKP-sse on paranenud, aga ikkagi ebapiisav. alainvesteeritus on valitsenud aastaid ja seda silmas pidades komisjon on nüüd teinud ettepaneku, et transpordi infrastruktuuri toetatakse jätkuvalt tugevalt ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja terve rida finantsprogramme, instrumente on selleks mitte ainult Euroopa ühendamise rahastu, aga ka Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond, uus Horisont Europe ja InvestEU, see on siis EFSI, strateegiliste investeeringute fondi järelkäija nii et me tahame tugevdada investeeringuid väga suure jõudlusega infrastruktuuri ja ühendada eh, Euroopa Liit piirkonnad ja integreerida need, et meil oleks jah, modernne, ohutu, arukas, jätkusuutlik, turvaline infrastruktuur ja tähtis on, et ilma Euroopa Liidu toetuseta eraettevõtjad ja liikmesriikide asutused ei oma piisavalt stiimuleid, et piisavalt pluss ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et infrastruktuure finantseerida, mis oleksid piiriülese mõjuga. ja sellepärast on vaja koondada meie Euroopa Liidu poolne tähelepanu just nendele projektidele, millel on suur lisaväärtus Euroopa mastaabis ja võimendada investeeringuid muudest allikatest, sealhulgas erasektorist. nii et need puuduvad ühendused piiriüleselt äh, on olnud alainvesteeringud varasemal ajal, kui sinna üldse investeeringuid on tehtud ja sellepärast Euroopa ühendamise rahastu on juba olukorda parandanud ja loodetavasti teeb seda ka tulevikus ja paar asja. praegune CEF, Euroopa ühendamise rahastu kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on olnud väga tõhus instrument, suur on olnud vahendite ärakasutamine, kiired tulemused transpordisektoris, kakskümmend kaks koma kolm miljardit eurot CEF-i rahalisi vahendeid on kohustustega kaetud, kuussada nelikümmend kolm projekti mis tähendab seda, et mobiliseeritakse nelikümmend kuus koma seitse miljardit eurot kogu investeeringuteta Euroopa Liidus. üheksakümmend kuus protsenti protsenti äh, eelarvetest on juba kohustustega kaetud ja me oleme nagu poole peal, aga pea kõik raha on kohustustega kaetud. ja me toetame CEF-ist projekte, mis on piiriülese mõjuga, need on tuntud Brenneri tunnel või Rail, Rail Baltica. Äh, ja üks koma üksteist miljardit Eh, ühtekuuluvuseelarvest on samuti CEF-i kaudu hallatud. sada protsenti toetuspaketist on juba ära jagatud eh, seda poole perioodi jooksul. nüüd uus ettepanek CEF kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse. tugev juhtimine, eh, tugev projektide reserv ja oluline Euroopa lisandväärtus praeguses CEF-is eh, on pannud komisjoni tegema ka uue ettepaneku CEF kahe kohta ja transport moodustab kolmkümmend koma kuus miljardit eurot perioodil ja see tähendab seda et, et kolmkümmend protsenti on kasv võrreldes praeguse perioodiga. ja siin ma tervitan seda suurt ja tähtsat ja jätkuvat toetust, mis me oleme saanud Euroopa Parlamendist. et tahetakse näha tõesti väga suure jõudlusega tõhusat Euroopa ühendamise äh, rahastut ja parlamendilt tuli resolutsioon kolmekümne esimesel mail kaks tuhat kaheksateist äh, transpordisamba kohta CEF-ist pärast kaks tuhat kakskümmend. meil on üldine rahastamise pakett kaksteist koma kaheksa miljardit, ühtekuuluvuspakett üksteist koma kolm miljardit ja tutt uus kuus koma viis miljardit ette nähtud sõjaväe liikuvuseks ja meil on ka kohustus Pariisi lepet täita, nüüd komisjon on teinud ettepaneku, et vähemasti kakskümmend viis protsenti Euroopa Liidu kulutustest oleks suunatud kliimaeesmärgide täitmisele. ja CEF-ist tulebki suurem osa sellest eh, kuuskümmend protsenti rahastamispaketist täidab just kliimaeesmärke. nii et peamine on üle-euroopaliste võrkude väljaarendamine, eriti Ehm, puuduvate ühenduste eh, rajamine ja piiriüleste ühenduste rajandamine ja tuleb see lõpule viia aastaks kaks tuhat kolmkümmend. samal ajal meie eesmärk paneb palju rohkem rõhku infrastruktuuri moderniseerimisele, meil on vaja tõesti liikluse juhtimise ohutuse süsteemid ähm, täielikult öö, töösse panna nagu Cesar ja RTMS ja digitaliseerimise vallas me tahame ka olla esirinnas. automeerimine, transpordiliikide integreerimine ja uued mobiilsed teenused. tulevane programm tõhusalt kasutab ära ka sünergiat transpordi, digi- ja energiainfrastruktuuri tehtavate investeeringute vahel innovatiivsed infrastruktuurilahendused nagu e-liikuvus, laadimisinfrastruktuuri alternatiivkütused ja ka uus mõõde on, sellele ma viitasin, nimelt sõjaväe liikuvus on CEF-is transpordi vallas. uued algatused äh, sündisid kaitsealase koostöö raames ja just toetatakse kahese kasutusega transpordi infrastruktuure, selliseid, mida saab kasutada nii sõjaväe liigutamiseks, aga ka tsiviilotstarbel jah, ja kui need infrastruktuurid on TNT võrgus, siis saab need kiiresti välja äh, arendada ja äh, see parandab ka sõjaväe varade ja isikkoosseisu liigutamist. nii et kõik võidavad sellest. nüüd InvestEU. CEF grantidele lisanduvad innovaatilised äh, rahastamisvõimalused võimalused InvestEU fondist, üksteist koma viis miljardit läheb jätkusuutlikule infrastruktuuriprojektidele ja koondatakse tähelepanu sinna, kus turg ei toimi ja kus investeeringud ei ole olnud optimaalsed. ja vaadatakse ka, kus on investeerimislüngad liikmesriikides, kus turg ei toimi ja et suurendada ka erasektori poolset rahastamist, kasutatakse segarahastamisvahendeid ja konkursikutseid segarahastamiseks. nii et kombineeritakse CEF grandid ja ka rahastamine Euroopa Investeerimispangast, riiklikest tugipankadest ja erapankadest. nii et segarahastamine Äh, toimub meil juba praeguse CEF-i raames ja samuti toimuvad ka konkursikutsed segarahastamiseks transpordisektoris juba. ja tugineme siin nüüdseks saadud kogemustele ja ko lõppkokkuvõtteks jah, me otsime viise, kuidas maksimeerida äh, Äh, avalike rahaliste vahendite kasutamist ja tagada finantsvõimendus, samuti luua äh, projektide reserv, mis on ülioluline. projektid peavad olema hästi ette valmistatud ja selleks on meil ka selline konsultatiivkeskus, mis selleks kaasa aitab, sest ilma selleta oleks raske kvaliteetseid projekte koostada, mis siis ka läbiksid äh, selle nõelasilma et toetust saada, nii et oleme sellele väga pühendunud ja liikmesriigid juba teavad, kuidas häid projekte välja pakkuda. E, tõesti, liit, mis kaitseb ja annab e, võimu ja ka-, e, on see Euroopa Liit, mida me tahame ja Euroopa Parlament toetab seda ja tähtis on, et meil oleksid head instrumendid transpordisektori rahastamiseks järgmisel finantsperioodil. suur tänu. ja nüüd härra Käin Danett, Euroopa Investeerimispanga mobiilsusprojektide osakonna direktor. palun, seitse minutit. Thank you, Chair, and thank you all for the suur tänu ja aitäh, et te mind kutsusite siia täna. Euroopa Investeerimispank on Euroopa projekte juba kuuskümmend aastat toetanud, ilus ümmargune arv Euroopa Investeerimispank on Rooma lepinguga asutatud, see on teie investeerimispank, see kuulub liikmesriikidele, see on ainus rahvusvaheline pangandusasutus, mis kuulubki kõikidele liikmesriikidele Euroopa Liidus. ja ainult neile. ja ma näitaksin teile slaide. eelmisel aastal investeerisime üle seitsmekümne kaheksa koma kahe miljardi euro eh, erinevatesse Euroopa projektidesse kõikides sektorites, kõikides majandusharudes, see on tohutu saavutus ja tegelikult Euroopa Investeerimispank on üks kõige edukamaid finantsinstrumente üldse, mis on loodud. umbes kakskümmend miljardit eurot oli algkapitali ja meie äh, bilansimaht on üle viiesaja miljardi nüüd seega, kui te räägite finantsvahenditest, siis ärge unustage seda, et pank on üks kõige äh, kõige edukamaid finantsinstrumente üleüldse, mis on loodud. nüüd. vaatan, kuidas need slaidid liiguvad. ma tahaksin rääkida, et me oleme aastate jooksul oma Äh, tooteportfelle täiustanud algselt ja praegugi on meie põhitegevus laenamine, äh, edasi on meil äh, segarahastamine, teeme koostööd komisjoniga ja loomulikult komisjon on andnud meile mandaadi ka nõustada projekti edenda-, arendajaid ja liikmesriike ja siin on nimetatud erinevaid algatusi, kus me oleme osalised olnud, mõned on tuttavad, näiteks äh, Jaspers äh, projektide valmist-, ettevalmistamise keskus, sellest rääkis Henrik, Helena Epek, äh, era- ja avaliku sektori partnerlus, suhete nõustamine ja nii edasi. transpordi osakaal meie projektides on olnud aastate jooksul umbes äh, laenudest kaksteist äh, miljardit, kõik sektorid kokku, näete äh, siin segarahastamise puhul pool kas siis linna või, või linnadevahelise raudteetranspordi toetamiseks, aga meil on veel prioriteete teis, teistes transpordisektorites ja me laename teistele transpordisektoritele ka lühidalt räägiksin ka EFSist. Te olete kindlasti kuulnud Junckeri plaanist, see esialgne Junckeri plaan jõuab juba oma lõpuni, äh, ta oli siiski odu-, edukas ja seda soovitakse pikendada, kolmsada viiskümmend miljardit täiendavateks investeeringuteks on komisjoni garantii saanud. ja nüüd äh, EFSilt pikendatakse ja me tahame leida viissada miljardit eurot äh, kaetud investeeringuid kõikide sektorite jaoks, transport, kakskümmend viis miljardit täiendavaid investeeringuid äh, loodetakse saada. ja nüüd äh, tuleviku perspektiivid. meil on väga palju katsumusi ees transpordisektoris, transpordi taru, taristute puhul. kõige suurem on muidugi finantseerimine me kuulsime siin, äh, kuidas on räägitud sellest, kas on piisavalt äh, rahastamisvahendeid, aga asi on lihtsalt selles, et äh, Euroopa ei ole kümme aastat rahastanud transporti alates sellest viimasest finantskriisist ja siis on tekkinud nagu võlg. ja muidugi, kui investeeritakse transporti, siis kohe see nähtavaks ei saa, aga kriisist peab üle saama, ma ei räägi siin uutest liikmesriikidest, ma räägin ka vanadest liikmesriikidest ja see võlg äh, puudutab pikaajalist kestlikku äh, rahastamist, aga me peame ka midagi uut ehitama ja, ja, ja rahastama seega transpordisektori rahastamine äh, muutub järjest keerulisemaks see on järjest suurem väljakutse, kuidas leida raha, kuidas raha otstarbekalt kulutada ja ma usun, et teie kõik järgnevatel aastatel hakkate sellega tegelema, nii et tähtis on prioriteedid paika panna, diskussioonid käivad, mille alusel prioriteete valida, investeerimispangas muidugi lähtu-, lähtutakse sellest põhikirja järgi, et projekt peab olema majanduslikult tulus Äh, ja need projektid ongi siis äh, prioriteetsed, mis, mis tulu toovad. ja on kasumlikud. Äh, ma lõpetaksin selle slaidiga, aga olen valmis teie küsimustele vastama, aitäh! Thank you uh...! suur tänu ja nüüd annaksin sõna härra Brian Simsonile, kes on Euroopa TNT meremagistraalide koordinaator. palun Thank you, Mr Chairman. aitäh, esimees. sel ajal, kui ma olen olnud äh, selle auväärse organi liige ja esimees äh,, alati soovisin, et oleks rohkem investeeringuid transpordi taristusse ja selle komisjoni liikmed alati toetasid mind. ma arvan, et äh, nüüd on meil olemas vahendid selle tegemiseks, et äh, saavutada sidus TNT poliitika ja meil on ka Euroopa ühendamise rahastu, aga ülesanne, mis meie ees on, on väga suur. me oleme näinud erinevat statistikat äh, selle kohta, mida oleks tarvis aastani kaks tuhat kolmkümmend. kahtlemata CEF on äh, tähtis vahend eesmärkide saavutamisel ja see tõesti on aidanud neid ka saavutada. Euroopa Liidu lisandväärtusega projektide loomisel just. ja üksteist miljardit eurot ühtekuuluvuseelarvest on lisaks sellele ja lõpuks oleme hakanud nägema, kuidas transporditaristu puhul hakkavad ilmuma viljad. aga me peame siit eh, edasi minema ja edasi arendama. CEF eh, järgmises finantsperspektiivis on täpselt sama oluline nagu eelmises. ja me vajame nii teie Euroopa Parlamendi kui ka liikmesriikide parlamentide toetust tagamaks, et transport saab oma õiglase osa sellest tordist. ja kui me seda ei saavuta, jäävadki meie unistused vaid unistusteks. kuuendal juunil vastu võetud ettepanek on kolmkümmend miljardit eurot, ma tean, et äh, mõned teist peavad seda kärpeks, aga kuna Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub, siis võib seda pidada siiski antud asjaoludel õiglaseks lahenduseks Äh, meremagistraalide koordinaatorina äh, ilmselt äh, ootate, et ma rõhutan ka meretransporti. see sektor on alati olnud nii-öelda pruutneits, aga mitte kunagi pruut, mis puudutab just poliitikaid ja poliitikasuundi. see aga on muutumas ja on selge, kui oluline on merendussektor Euroopa Liidu majandusele tervikuna me eh, oleme juhtpositsioonil eh, ülejäänutega võrreldes alternatiivkütuste väljaarendamisel, eh, mereliikluse haldamisel, oleme juhtpositsioonil ka logistikaahelate väljatöötamisel. viimase kolme aasta jooksul oleme kolmsada kaheksakümmend miljonit kulutanud neljakümne seitsmele projektile kujutage ette, et meil on kolmsada kolmkümmend üks sadamat NT määrustes, seitsekümmend üheksa nendest äh, paiknevad otseselt ühes üheksast koridorist ja kuna TNT on nii oluline äh, igapäevaselt, miks saab siis merendus vaid neli protsenti CEF-i rahastusest? Äh, ma rõhutan teile, et asjad peavad muutuma ja Euroopa ühendamise rahastu oleks just õige alguspunkt. andke merendusele, meretranspordile õiglane osa ressurssidest. loomulikult tuleb määrata prioriteete, aga minu arvates kõige olulisemad küsimused sektoris üleminekufaasis CF ühe ja CF kahe vahel äh, seisnevad selles, et äh, vähendada halduskoormust, näiteks ühtne aken luua ja äh, väävliheitmeid vähendada. ja me peame tegelema ka digitaliseerimisega ja LNG sadamatega, et äh, tööstus suudaks äh, kaks tuhat kakskümmend viis tähtaegadest kinni pidada. üldjoontes tuleks tagada, et ähm, tagada piisav tase, integreerida meremagistraalid äh, TNT-ga mm, aastast kaks tuhat kolmkümmend edasi. see maksab umbkaudu viis miljardit eurot. nii et, lugupeetud liikmed, palun andke meile vajalikud vahendid ja uskuge, me kasutame neid selleks, et oma tööd korralikult teha. endiselt on väga palju ära teha, aga kõik meie koordinaatorid äh, on pühendunud sellele, et see muutuks reaalsuseks tahaksin tänada teid kõiki varasema toetuse eest ja teie toetus aitaks kaasa sellele, et merendusest saaks lõpuks pruut ja ta ei jääks igavesti pruutneitsiks. suur aitäh, Brian, loomulikult äh, te saate aru, et me oleme natukene juba ajast maha jäänud äh, see on peaaegu reegel, aga ikkagi palun, et äh, järgmised sõnavõtjad piirduksid minuti, minuti poole äh, või pooleteise minutiga, vastasel korral me lihtsalt ei jõua äh, õigel ajal lõpetada oma koosolekut. nüüd annan kõigepealt sõna härra Delgadole, Hispaania kolleeg, palun, härra Delgado. üks minut kolmkümmend sekundit suur tänu ja tere päevast! me toetame, et tõsta toetusi Euroopa ühendamise rahastus, et äh, arendada Euroopa transpordivõrgustikke, see peaks aitama põhivõrgu välja ehitada põhinevalt liikmesriikide tuvastatud vajadustel, millest te vägagi hästi olete teadlikud. me nõustume ka, et tuleks toetada innovatiivsete lahenduste väljatöötamist näiteks viiskümmend miljardit Hispaaniale, et äh, põhivõrku välja töötada. ja tahaksin siinkohal tunnustada ka Euroopa Investeerimispanga tehtud tööd. ja lõpetuseks tahaksin lihtsalt märkida, et väga oluline on edendada investeeringuid meremagistraalidesse Hispaania riik, suguse riigi arvates on tõesti vajalik suuri investeeringuid sellesse valdkonda. suur tänu. Taani kolleeg, palun, härra Nikker. mikrofon, palun. okei okay Øh, tak for det, herr formand. Tak, kære øh, kolleger. suur tänu, esimees, suur tänu, kolleegid, kõik, kes tegelevad infrastruktuuriga igapäevaselt, teavad, kui suure surve all me oleme, soovitakse investeeringuid, et meil oleksid kiiremad rongid, paremad jalgrattateed äh, äh, ja nii edasi ja nii edasi. aga Euroopa liit sõltub ka piiriülestest investeeringutest. väljakutse on selles, et üksiku riigi jaoks on finantsrisk väga suur nende megainvesteeringute puhul ja me oleme mm, täna sageli kuulnud ka, et rahvas on skeptiline, on äh, väga palju juriidilisi nüansse, keskkonnaõiguse aktid võivad olla riigiti erinevad, eh, piiriüleste investeeringute eh, puhul on ka õigussüsteemid erinevad, nii et eh, piiriüleste projektide elluviimine on tõesti väga keeruline, aga samas kogemus näitab, et kui seda tehakse ja suudetakse, siis tulemused on suurepärased majanduslikud, finantstulemused, sotsiaaltulemused, demograafilised tulemused on ain-, on olnud suurepärased. nii et meil on tegelikult ainult väga häid kogemusi piiriüleste projektidega. Euroopa Liit sõltub sellest, aga nende projektide elluviimine on praktiliselt võimatu, kui me ei saa Euroopa Liidust äh, nende elluviimiseks toetust. Äh, need need projektid aitavad vähendada ka CO2 heitmeid ja igasugu muud positiivset toovad kaasa. proua Jalasander, kaks minutit, palun. Äh, suur tänu, äh, tahaksin tänada härra Hololeid äh, ettekande eest ja selle eest, et ta väga entusiastlikult äh, kaitseb seda valdkonda, nagu ta alati on teinud ja alati jätab meile mulje, et me oleme olulisemad, kui me tegelikult oleme. tahtsin lihtsalt lisada omalt poole, poolt mõned kommentaarid. uue CEF-i puhul on oluline, et Äh, saavutaksime sünergia, et äh, panna asjad omavahel paremini toimima, et mitte lihtsalt nii, et äh, meil on palju erinevaid asju, mis omavahel sünergiat ei tekita. ja oluline on ka mõista, et sünergia avab omakorda palju uusi võimalusi seoses liikuvusega ja nii edasi. Äh, oluline küsimus on ka infrastruktuur, akude laadimispunktid ja muu selline ja äh, teeme koos koostööd ka Horisont äh, ja Euroopa programmiga. ja nagu ütles äh, ka härra Tannet, on tarvis suuri olulisi koridore meil on tarvis projekte, mis äh, omavahel haakuksid, äh, mis kõrvaldaksid äh, pudelikaelad, mis on koridesse, koridoridesse jäänud. me ei tohi eirata ka seda, kuidas väiksemad liinid panustavad suuremasse võrku. siis kaasrahastamine. komisjon sooviks äh, siin olla ambitsioonikam ja parlament ilmselt survestab teid minema veelgi kaugemale. suur tänu, härra Kamairos. Äh, minut kolmkümmend sekundit, palun. Äh, Sümfonume Apolta me Aftapu Ipokirjus. suur aitäh, nõustun täielikult härra Simpsoniga. meretranspordi rahastamine peaks suurenema, te ütlesite. meie eesmärgid Euroopa Liidus on õiged. näiteks seoses territoriaalse ühtekuuluvusega. aga sageli need meetmed, mida me võtame, toovad hoopis vastupidiseid tulemusi ei ole õige rakendada horisontaalmeetmeid, tuleks vaadata iga piirkonna omapära ja sellest tulenevalt rakendada meetmeid. tooksin siinkohal paar näidet. Kreekas on äh, väikesed äh, saared, saarekesed, äh, sada viisteist nendest on asustusega Äh, ja äh, milliste saartega tuleks arvestada võrgustike loomisel, et Pireusest äh, saaks minna väiksele saarele, maksab viis tuhat viissada eurot, kas see annab panuse ühtekuuluvusse? kabotaaž kaks tuhat neli rakendati, selle asemel, et äh, kasvaks konkurents teenuste vaba ringlus, oli tulemus vastupidine. selle tulemuseks oli monopolide tekkimine. laevad ei soovi enam väikesaartele minna, sest nad ei, see ei ole kasumlik äh, ja nad samas imevad tühjaks riigieelarve. aitäh de Serbie. härra Nikolits või proua Nikolits Serbiast, palun. Dear colleagues, in the context of this aitäh, kallid kolleegid. Äh, lisaks äh, oma Serbia parlamendi kolleegi ettekandele tahaksin öelda, et Serbia ja Lääne-Balkani ees seisvad äh, väljakutsed eeloleval perioodil on seotud transpordi infrastruktuuriga ja hõlmavad ka perioodi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. kõik perioodid, eeloleval perioodil rahastatakse rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, Euroopa Liidu rahade poolt Euroopa ühendamise rahastu poolt ja Lääne-Balkani investeerimisraamistiku poolt ja teatud osa rahastust tuleb ka Serbia eelarvest. väljakutseks on ka avaliku erasektori partnerluste rakendamine rahastamises. koos regionaalsete infrastruktuuriprojektid andmetega saab üheks asjaks olema ka ühisfondid naaberriikidega, et edendada regionaalse tähtsusega projekte. aitäh! Merci beaucoup! suur aitäh, härra Kramer. üks minut kolmkümmend sekundit, mitte rohkem. suur tänu. mul on üks küsimus. jah, et peame õppima mineviku vigadest. kakskümmend kaks aastat tagasi öö, eh, otsustati tunnel ja Saksamaa ja Itaalia öö, kirjutas Itaalia. Šveits on selle valmis ehitanud oma osa, aga Itaalia ega Saksamaa ei ole seda teinud. ja nüüd rahastatakse Torino Lioni, Brenneri tunnelit finantseeritakse. ja samas vastaspoolel Saksamaal pole isegi raudteeliini veel olemas kas me äkki ei peaks ikkagi ühe projekti lõpule viima, selle asemel, et kakskümmend seitse poolikut meil on järgmistel aastatel ja millised järeldused sellest teha? härra Hololei, te ütlete, et jah, piiriülesed ühendused on väga olulised, tõsi, aga üheksakümmend väikeprojekti, mis kannatavad, need jäävad välja ehitamata ja nüüd need suured võtavad nelikümmend, viiskümmend aastat, enne kui valmis on ja efekti ei ole jah, ja ilma selle efektita me ei suuda ka kliimanõudeid täita. jah, väiksed projektid ei ole pankadele huvitavad, aga meil on vaja mm, tulemusi, et me kaitseks oma kliimat, Euroopat oma, omavahel lähendaks. aga me ei saa seda teha, kui me kogu aeg kordame mineviku vigu. nii et tar-, talitage targalt, ärge mõelge nii suurejooneliselt suur tänu, kolleeg. härra Costa Silva, palun. suur tänu. suur tänu kõigile, kes sõna võtsid. mina alustaksin küsimusest. kui tõenäoline on, et kõik liikmesriigid ja piirkonnad tõesti ühel ajal üheaegselt edasi liiguksid. jah, tihtipeale me tahame olla konkurentsivõimelised, aga samas kõige nõrgemad ei suuda seetõttu oma vajadusi täita või kõige äärepoolsemad piirkonnad ei suuda järele jõuda enam arenenutele tempo poolest. jah, infrastruktuurid, mitmeliigiline transport, meri, raudtee keskkond, kui kõik oleks nii positiivne. jah, mida rohkem raha, seda positiivsem on nagu näiks suhtumine, aga ühtekuuluvus on see, mis peab olema esiplaanil hoopis. sest vastasel korral erisused suurenevad pigem eh, piirkondade vahel ja erinevad piirkonnad arenevad erineva tempoga ja seda tuleb just vältida. nii et ma kutsuks üles kaaluma meetmeid ja programme transpordi vallas eh, niimoodi sidusalt, et kedagi maha ei jäetaks. suur tänu. härra Toonanen, palun. Eh, mulțumesc, doamna președinte. Eh, vreau să fac o precizare scurtă. Suur tänu, ütleb härra Toma ma arvan, et meil on vaja rohkem aega meetmeteks. see on väga üli-, oluline, tähtis valdkond, millest me räägime ja teie algatus, see kuulamine siin täna on ka väga huvipakkuv. me räägime siin praegu juba ajast pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja et olla konstruktiivsed, on vaja äh, arvestada seda, et infrastuug on erinev Euroopa idaosas ja Euroopa lääneosas. strateegia pärast aastat kaks tuhat kakskümmend Euroopa Liidus peaks koondama tähelepanu eh, infrastruktuuri, struktuurile Euroopa idaosas ja kolmele kõige tähtsamale aspektile seal on vaja julgustada Euroopa meelsust eh, tulevastes eh, euro, tulevastes Euroopa Liidu liikmesriikides nagu Ukraina ja Moldova. Eh, ja tähtis on tagada, et alad, mis jäävad väljapoole Euroopa Liitu, ka edasi areneksid ja kolmandaks on vaja hea seista selle eest, et Eh, nendel väljaspool Euroopa Liitu olevatel piirkondadel oleks ka juurdepääs Euroopa turgudele, nii investeeringutele kui ka kommertssuhetele. härra Hololei, ma palun, tehke kokkuvõte eh, strateegia pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. Eh, kuidas see välja näeb idapoolsete alade jaoks ja ka Kirde Rumeenia jaoks näiteks. ja mul on ka härra Tannetile küsimus. see Euroopa Investeerimispank, mida te esindate, kas eh, on EIB võimalik kaasata eh, A kaheksa kiirtee rajamisse, mis on ka TNT osa. kas EIB võiks ka seal kaasa lüüa. härra Vandekamp, ma tänan. kõigepealt äh, mul on hea meel, et äh, meil on täna siin külas liikmesriikide parlamendist, sest see rikastab meie arutelusid Euroopa Parlamendis. ja mul on kaks küsimust härra Hololeile ja üks Euroopa Investeerimispanga esindajale. härra Hololei, Te viitasite sellele et, et kuuskümmend protsenti CEF-ist tulevikus äh, läheb kliimaeesmärkide saavutamiseks transpordisektoris. Äh, mida te selle all silmas peate? kas me ei, enam ei kasutagi tulevikus maanteesid, kõik saab väga roheline olema või kuidas? ja veel üks küsimus, kas ei peaks rohkem investeerima äh, on top rahastamisse, kui et lihtsalt väikesemastaabilisi subsiidiume jagada. ma arvan, et Euroopa Liit mõtleb väga palju toetustele, ega mõtle niivõrd investeerimisvajadustes ega rahastamisse. ja Euroopa Investeerimispank Rotterdami sad-, sadama esindaja ütles, et intressimäärad on liiga madalad praegu, et kommertspangad mm, ei ole üldse huvitatud laenu andmiseks. kuidas teie intressimäärasid kommenteeriksite? härra Dias, kus te olete? suur tänu. ei saa ignoreerida äh, siin vastuolusid me räägime transpordi infrastruktuurist ühelt poolt, investeeringutest, mis on vaja teha transpordisüsteemide moderniseerimiseks ja siis räägime konkreetsetest näidetest. näiteks Portugal. igasugused kitsendused on olnud meil. paar kuud tagasi Eurostat ütles, et kõik, et eh, kõikidel on rohkem raud-, teed kui maanteed peale Portugali. Portugal on ainus riik, kus eh, on raudteekilomeetreid vähem kui maanteekilomeetreid. ja põhjuseks on kasinuspoliitika olnud, mis on kestnud juba aastaid, me ei ole saanud teha investeeringuid raudteesse ja öö, eh, PPP-d pidi kõik meie haigused parandama, aga kärped on olnud nii suured, et me oleme, meie suutlikkus investeerida on täielikult läbi kukkunud. ja kui me vaatame perioodi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, et suurem saab olema ühtekuuluvus, on eesmärk, aga meie kardame küll, et asi läheb hullemaks ja asümmeetria süveneb jah, meid ei ole aidatud, meie süsteem on täiesti koost lagunenud ja asjad aina lähevad hullemaks. Valsis. härra Valsis, Leedust, palun. Madam Chairman uh,, dear colleagues and Mr Hololai. kolleegid ja härra Hololai eriti jah, võib tunde ja tunde rääkida sellest, kui kenad need TNT projektid on, aga kui rohkem raha ei eraldata nendele projektidele, siis on nad surmale määratud ja sellepärast tahaks öelda, et komisjoni ettepanekud CEF-i osas ja ühtekuuluvusrahastamise osas perioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ei ole piisavad ega vasta ei Leedu ega teiste ühtekuuluvusriikide vajadustele. seitsekümmend protsenti ei ole piisav. meie nõuame, et see jääks kaheksakümne viiele protsendile selleks, et projektid tõesti edukaks osutaks. nüüd Rail Baltica eh, peaks ühendama kolme Balti riigi pealinnad ja samuti meid Soome ja Poolaga. aga kummalisel kombel Poola komisjon on valmis kahte pealinna, Tallinnat ja Riigat, Eestit ja Lätit kaheksakümne viie protsendi osalusega rahastama, aga mitte Vilniust. ja ütleb, et ainult seitsekümmend maksimum saab Vilnius. meie sellega küll nõus ei ole. ja kui CEF ei tunnista äh, Vilniust piiriülese projekti osana, siis kogu Rail Baltica võib ohtu sattuda. nii et Hololei tahaks teilt selle kohta lähemalt kuulda. ja kolmandaks jah, sõjaväe liikuvuse fond on väga tähtis meie piirkonna jaoks ja see oleks hea instrument Eh, ka Rail Baltica finantseerimiseks, aga eh, kaasfinantseerimine kolmkümmend kuni viiskümmend protsenti ei ole ühtekulusriikidele vastuvõetav. miinimum peaks olema kooskõlas ülejäänud ühtekuuluvusosaga seitsekümmend protsenti ja seitsekümmend viis protsenti piiriüleste projektide puhul. härra Hololei, kas teie komisjonis leiate, et Rail Baltic ikka on tähtis Euroopale ja kui jah, siis Euroopa peab nende projektide eest hea seisma ja kõik peab olema järjekindel? suur tänu, härra Pisko, palun. suur tänu, ma alustaks nüüd sellest, et äh, tulen tagasi Lyoni-Torino ühenduse juurde, see äh, tundub olevat tähtis küsimus. nüüd tegelikult ei ole tegemist Prantsuse-Itaalia projektiga, mida Euroopa Liit finantseerib, see on projekt, mis on Euroopa jaoks tähtis eh, eh, just majanduse seisukohast, et kaubavahetus liiguks, eh, aga ka keskkonna seisukohast. Ehm, sest me teame, et reostus piir, riigipiire ei tunnista. no ma usun, et te tegelikult mõistaksite selle projekti äh, tähtsust. Äh, Prantsuse minister on soovinud Äh, rahvusvahelise osa tunnelist ära lõpetada vastavalt äh, Prantsuse, Itaalia lepingule. muide, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta jooksul äh, alustatakse uuesti neid töid ja tõesti, see on äh, Prantsuse küsimus äh, pra,. Prantsusmaa oleks soovinud äh, tõesti äh, Äh, ähm, seda äh, ühendust ehitada välja nii, et see oleks kohandatud just äh, rongiliiklusele ja vähendanud autoliiklust. nüüd transpordikomisjon on tead-, teadlik sellest, et TNT investeeringud on olnud Äh, on ähm, edukad ja nüüd kutsun üles ka äh, alternatiivseid projekte rahastama, näiteks äh, alternatiivkütustega maanteeliiklust rahastama. teame, et ND e toetused võimaldavad ka moderniseerimist ja mulle tundub küll, et Euroopa Komisjoni rahastamisettepanekud ei ole sugugi ambitsioonikad, rahastamist vähendatakse, tuleb paremini TEN-T programme koordineerida teiste programmidega ning haldusmehhanisme lihtsustada selleks, et need oleksid eh, nähtavad, selgemad ja projektid realiseeruksid. nüüd hiljuti ütles meie president Macron ka seda, et et ühine infrastruktuur võimaldab ilma probleemideta Euroopa Liitu ületada ja see on meie eesmärk. aitäh, härra Sanster, kus te olete? palun, sõna on teil. Uh, härra Sester. jah, kordan seda, mida ütles kolleeg Leedust, kasutan võimalust ja kommenteerin transpordi infrastruktuuri järgmise rahastamisraamistikuga seoses jah, väga tähtis on konkurentsivõime tõstmiseks ja eurooplaste lähendamiseks eh, investeerida transporti ja toetada neid Euroopa Liidu eelarvest. majandusvõimalused Äh, arenevad ja laienevad ja sellepärast tasub toetada selliseid projekte Euroopa Liidul. Euroopa ühendamise rahastus EF on olnud väärtuslik ja võimaldanud Euroopal äh, ellu viia projekte, mis vastasel korral jäänuks teostamata ja ma olen rahul sellega, et komisjon on teinud ettepaneku, et CEF jätkub ka järgmisel programmide perioodil. uus ühtekuluvusfond ja suur kaasrahastamismäär eh, ühtekuuluvusriikides. Eh, uued elemendid nagu konkurents eh, ja finantstoetus liik-, sõjaväeliikumise edendamiseks on samuti tähtis ja projektid, mis on välja töötatud praeguses MFF-is, tuleb lõpule viia Euroopa Liidu toetusega järgmises MFF-is. nüüd Balti jaoks Rail Baltica, mis läheb läbi Eesti, Läti, Leedu ja ühendab need mitte ainult Poola ja Soomega, vaid loob ka uue põhja-lõuna koridori on äh, väga suure lisaväärtusega, see on ilmselge ja sellepärast tuleb äh, jätkuvalt seda edasi toetada. suur tänu. ja minul on ka üks küsimus. härra Piško, ma olen selle, teiega täiesti äh, nõus, et ega tänane debatt ei puuduta ainult Lyoni-Torino ühendust, te näitasite näpuga väga olulisele probleemile, nimelt reostus. see, mis seal tunneli lõpus on kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal, tuleb tegeleda reostusega. mis me siis teeme, teeme, leiame midagi alternatiivset, aga me peame juba praegu hakkama võitlema reostuse vastu, sest see puudutab rahva tervist, selles me oleme ühel meelel ja nüüd tahaksin teile, austatud härrad, öelda, et äh, me äh, oleme nii-öelda keskmiselt tõhusad, päris hästi. Äh, ja äh, piiride paremine, parem ühendamine regioonide kaudu on tähtis ja loomulikult me peame tõhusat Euroopa Liidu rahastamisvahendit kasutama ja toetama TNT projekte, aga ärge unustage tõukefondi, investeerimisfondi, ühtekuuluvusfondi, regionaalarengufondi need on vaesemate territooriumide jaoks väga tähtsad selleks, et mobiilsust suurendada. teiseks, mina usun erinevate finantsvahendite kombineerimisse, seda nimetatakse blending või segarahastamiseks, aga ettevaatust ähm, me ei tohi ära unustada ka seda, et me, kõigepealt peab meil olema lihtsalt äh, tõhus eelarve, et edasi minna muidugi öeldakse, et ärge, ärge muretsege, meil on kombineerimisvõimalused ja siis äh, jäetakse meid äh, üksi, ei. Äh, arvestades seda, mille me oleme läbi elanud, teame, et meil on vaja ühendusi luua ja Junckeri programm pakkus meile rahastamiseks EFSI välja Äh, kui palju transpordiprojekte on rahastatud siis, siis äh, ainult üheksa protsenti EFSist on läinud transporti, transpordile, mina ei ole sellega rahul. mina äh, sooviksin, et mitte üheksa protsenti, vaid palju rohkem, miinimum kakskümmend kuni kolmkümmend või nelikümmend protsenti läheks järgmisel EFSi perioodil transpordile ma olen juba liiga pikalt rääkinud, seetõttu pean lõpetama, aga näete, väga palju küsimusi esitati teile ja kõigil on ainult kaks minutit aega. härra Olalei, alustame teist well,. suur tänu ja suur tänu ka paljude küsimuste eest. jah, vähemasti pool tundi kuluks vastamiseks, nii et raske on suruda see kahte minutisse, aga väga tähtsad asjad kõlasid, sünergia, loomulikult sedagi mina rõhutasin. kui me räägime transpordiprojektidest, tuleb näha laiemas plaanis seda transpordiprojekt, energiaprojekt, samal ajal digiinfo infrastruktuuri projekt ja kui me räägime süsinikuheitmete vähendamise, vähendamisest. digitaliseerimine ja CO2 heitmete vähendamine on kaks peatähtsat aspekti meie transpordipoliitikas ja see tähendab seda, et kui meie äh, Äh, rahalised vahendid kasutust leiavad, siis tuleb just suunata nad nende projektide ähm, toetamisse. Te ütlesite, et kuidas kuuskümmend protsenti läheb keskkonnale. ei, mitte et kõik äh, roheliseks läheks, äh, oleks küll kena, aga nii ei juhtu. me lihtsalt toetame selliseid infrastruktuuriprojekte, millel on maksimaalne väärtus CO kahe heitmete vähendamisele transpordisektoris ja see tähendab seda, et me toetame raudteeprojekte, siseveeteede projekte, sest nemad on kõige puhtamad. ja digitaliseerimine pluss sünergia. me teeme sedasama, kui me käsitleme alternatiivseid kütuseid, me toetame eh, alternatiivsete kütuste infrastruktuuri, elekter, gaas, aga ka vesinik ja samas toetame ka digitaliseerimist, üritame kombineerida näiteks aruka mobiilsuse infrastruktuuri investeerimisega. me ei saa mõelda vana viisi, tuleb uutmoodi mõelda. seda me üritame, saavutame ja ma usun, et dekarboniseerimine ja sünergia, kõik on siin üheskoos. ja loomulikult väikesed projektid ka aga instrumendid on erinevad, ma tõin välja terve rea kust transporti äh, rahastatakse Euroopa ühendamise rahastu, Euroopa Regionaalarengu Fond, Horisont, mm, EFSI järglane. jah, ja ma olen väga nõus teie esinaisega, et rohkem EFSist peaks olema kaetud transpordiprojekte. aga miks nii ei ole? transport on harjunud grantide saamisega, aga ajad on nüüd muutunud ja tuleb olla palju proaktiivsem selleks, et innovaatilist rahastamist saavutada. nii et segarahastamisel tuleb olla proaktiivne, erasektor tuleb kaasata ja samuti tugipangad. ja need on need suured muutused, mis aset leiavad. ja ainult eh, siis me saavutame vajaliku taseme ja meil on kogu aeg vaja survet üleval hoida. ja ärge unustage seda, et meil on vähem raha eelarves, kui meil oli varasemal ajal ja komisjon on teinud väga tublit tööd, teinud ettepaneku, mis vaatab tulevikku, aga samal ajal on ettepanekus ka väga palju solidaarsust. ja ma ei pea siin silmas lihtsalt solidaarsust saajate osas, vaid ka maksjate poole pealt. nii et tuleb tingimusi muuta ja kolmkümmend protsenti rohkem saab transport kui eelmisest eelarvest ja lihtsalt peab näitama, et Euroopa lisaväärtus tekib. nii et me oleme tõesti maksimumi ära kasutanud. aga loomulikult on vaja teha ka korrektiive. kogu Euroopa Liidu eelarve näeb teistsugune välja, kaasfinantseerimismäärad ühtekuuluvusfondis on teistsugused nüüd ja ei saa, et ühtekuuluvusfondis on samasugused kaasfinantseerimismäärad nagu mujal Äh, jah, piiriülesed projektid on väga edukad olnud ja palju äh, lisaväärtust toonud ja sellepärast on seal kaasfinantseerimise määrad kõige kõrgemad, kaheksakümmend viis protsenti. ja kui me üldsefist rahastame äh, samuti, nii et piiriülene aspekt. ja viimane küsimus Leedu kolleegilt puudutas Rail Balticut. see on konkurentsivõimeline projekt, piiriüline projekt, hõlmab viit riiki ja sellel on suured šansid jätkuvalt saada täiel määral rahastust järgmisest Euroopa ühendamise rahastu programmist. aga on vaja projektiga ka edasi liikuda, selleks et tekiks selline põhja-lõuna telg ja Vilnius ma ei hakka siin rääkima sellest, aga kui me vaatame, eh, kuidas kõige optimaalsem marsruut välja töötada, sest tegu on ju maksumaksja raha kasutamisega. nii et võib-olla ka teisi rahalisi vahendeid eh, kaasata. suur aitäh, härra Hololeiv ja eh, te tõesti ületasite kõneaega, aga ikkagi aitäh. härra Simson on järgmine, palun tegelikult minu jaoks eriti palju küsimusi ei olnud. et ma eeldan, et kõik pooldavad äh, meremagistraale ja jään siis ootama suurt äh, rahavoolu ja hulgaliselt äh, rohkem projekte. aga üks asi oli, mida Kreeka kolleeg märkis ja mis on tähtis, nimelt äärepoolseimad piirkonnad äärepoolsemad piirkonnad ei ole hõlmatud äh, nii-öelda põhivõrgu kaartidega ja see on minu jaoks probleem. ja rakenduskavas, kui te soovite seda lugeda, ma mainin konkreetselt äärepoolseimaid piirkondi, Kreeka saared, ähm, Kanaaris saarte saared, ähm, Pisa, Mallorca ja äh, Brexitiga ka Iirimaa saar muutub äärepoolsemaks piirkonnaks. nii et me peame vaatama, kuidas neid samuti hõlmata TNT võrkudega. Soome kolleeg äh, viimases ähm, paneelis mainis äh, Läänemere jäätumist ja muud sellega seonduvat. jah, peame erastama jäämurdjaid seal. mul on äh, olnud raske veenda Küprose äh, transpordiministrit, et jäälõhkujad on just need, mida meil vaja on, aga lõpuks me need ikkagi saime. ja need on olulised selleks, et äh, navigatsioon Läänemerel saaks toimuda. nii et me võtame ka põhjapoolsemat laevasõitu ja laevateid väga-väga tõsiselt Te kõik olete parlamendi liikmed äh, ja äh, endised Euroopa Parlamendi liikmed, äh, vabandage mul, mind, kõik, mida otsustatakse, otsustatakse teie valitsuste poolt. nii et teil on oluline roll, et mõjutada oma valitsusi, et me saaksime seda, mida me tahame, et me saaksime rohkem raha mereteedele et me soovime rohkem raha, äh, teeme selle ära. kui te lähete tagasi oma riiki, siis äh, tehke nende sõnade järgi, mida te siin olete välja öelnud, toedake komisjoni, toetage komisjoni, toetage Henrikut äh, ja rääkige oma valitsusega ja toetage meremagistraale, aga mitte ainult neid, vaid kõiki koridore. Simson. suur aitäh, härra Simson. kui te ütlete, et on vaja komisjoni toetada, siis on vaja ka Euroopa Parlamenti toetada ja nõukogu ja parlament on need, kellel on suured diskussioonid ja vaidlused ja kas pole nii, härra Simson? nii, jätkame siis ja viimaseks annan sõna härra Dünetile, palun. aitäh, väga kiiresti need küsimused, mis mind puudutavad, härra Krammer, väikeprojektid, jah, pank on huvitatud väikeprojektidest, meil on projekte, millega koondatakse need kokku suuremaks, et oleksid suuremad laenumahud, näiteks liiklusohutuse programmide puhul. härra Toma, Rumeenia kui me saame liikmesriigilt äh, rahastamistaotluse, siis äh, vaatame selle läbi vastavalt tavapärastele rahastamis- ja tehnilistele kriteeriumidele, nii et palun eda-, esitage see taotlus, härra Vandekamp, intressimäärade küsimus, EIB ei pane paika intressimääru, me laename rahvusvahelistelt turgudelt, see on meie laenamiskulu, meie ärimudeliks on AA äh, finantsinstitutsioon, seega saame laenata sama hästi nagu teised sellised eh, finantsinstitutsioonid ja me saame selle efekti edasi kanda teistele. enamik meie kliente saavad kasu sellest, et me saame laenu anda pikemalt, pikemaks ajaks kui enamik teisi panku, siis Junckeri plaan, see on stimuleerinud erasektori investeeringuid majandusse. tulenevalt transpordisektori struktuurist äh, tehakse väga suur osa investeeringutest avalikus sektoris, kui me tahame, et Junckeri tüüpi instrumentidest läheks äh, rohkem raha avalikku sektorisse, siis tuleb ümber struktureerida need projektid ja see võimaldaks seda suur aitäh, härra Nett, nüüd äh, võite plaksutada härra Halalele, härra Simsonile ja härra Nanetile. suur tänu siis, et te vastasite meie küsimustele, kindlasti on meil tulevikus ka võimalusi kohtuda ja arutada neid küsimusi. eelarvevaidlused tegelikult alles algasid ja nüüd ootame kõik härra voliniku, härra Ottingeri. nii, ootame teda siia ja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 Monsieur Ettinger bon..., härra Ettinger, tere õhtust, tere tulemast meie komisjoni. tulite siia lühikeseks küsimuste-vastuste sessiooniks, sest teie olete ju Euroopa Liidu eelarve eest vastutav volinik. nüüd olete te transpordikomisjoni külaline ja meie komisjon on otsusekindel me tahaksime, et TNT projektid realiseeruksid. Euroopa Parlamendis me teame, et kaasaegs, et otsustati kaasajastada Euroopa Liidu üleseid ühend-, transpordiühendusi. see on päevakäsk Äh, teisest küljest on meil äh, ka vaja süsiniku heiteid vähendada, peame äh, liitma võrgustikega äärepoolseimad piirkonnad, me peame arendama meremagistraale, linnatransporti ning muidugi kogu transpordi või raudteetranspordisüsteem peab olema koostalitusvõimeline Eh, oluline on ka eh, Euroopa liikluse digitaliseerimine, digitaliseeritud juhtimine ja kõik see vajab investeeringuid. ja nüüd me ootame juba kannatamatult teie sõnavõttu. Eh, kuulame, mida teie arvate transpordi rahastamisest, kuidas edendada meie transpordi infrastruktuuri ja taristut. Euroopa Komisjoni toetusel ka peale kahe tuhande kahekümnendat aastat. ma kujutan ette, et läbirääkimised eelarve küsimustes pole lihtsad. nii, kaks minutit, härra Oettinger. Frau. lugupeetud proua esinaine, daamid ja härrad, saadikud Euroopa Parlamendist ja liikmesriikide parlamentidest. daamid ja härrad. Teie konverents toimub täiesti õigel ajahetkel ajal, mil me hakkame eh, finantsinstrumentide ja eelarve raamistiku üle otsustama ja see puudutab järgmist perioodi. meil on vaba liikumise kontinent Euroopa. Eh, jah, meie oleme kahe maailmasõja põhjustajad Saksamaal ja see sõda hävitas kõik sillad Strasbourgi ja Keeli vahel. nüüd sõidab viieteist minutiga rong ühelt poolt teisele poole. Neissi äh, jõgi äh, Poolas, Sileesias. Äh, Neissi oli külma sõja jõgi, aga nüüd ühendab ta sildade kaudu meie piirkondi, meie linnu ja võimas infrastruktuur on midagi, millel on ülioluline mõju. maanteed, raudteed, maanteed, energiaühendused ja nii edasi ja sellepärast meil on vaja programme, kus Euroopa lisaväärtust annaks. ja on vaja siis koordineerida, planeerida ja rahastada ja on selge, et Euroopa tasandil kõike seda teha on palju hõlpsam kui kahekümne seitsmel liikmesriigil eraldi. ja Euroopal on ühtne siseturg inimeste vaba liikumine ja kaupade vaba liikumine täiendavad teineteist ja meie oleme tarbijad ja tootjad ühtsel siseturul. jah, puuvili ja juurvili ja joogid ja majapidamisriistad ja rõivad äh, tulevad meilt äh, kõikjalt meie siseturul eh, ja sealt me saame neid soetada. nüüd, kuidas optimeerida liiklust, kuidas sünergiat taotleda? jah, elamine, töötamine, vaba aja veetmine. ühes linna osas ainult või kuidas, aga inimesed tahavad enamat, nad tahavad vabadust minna sinna, kus neil kõige rohkem meeldib. ja eh, ka vaadata ringi, kust mida osta. ja sellepärast eh, transpordi infrastruktuur vajab edasiarendamist eh, ja see on meie raskuskese. TNT üle-euroopaline transpordivõrk, transpordib inimesi ja kaupu ja on väga tark kontseptsioon. meil on põhivõrgud, mis tuleb aastani kaks tuhat kolmkümmend välja arendada ja üldvõrk, mis tuleb aastaks kaks tuhat viiskümmend välja arendada. meie mitmeaastase finants eelarveraamistikuga oleme teinud ettepanekuid, kuidas põhivõrku järgmistel aastatel edasi arendada. meil on ju möödunud aastate kogemused olemas kaasrahastamistasemete kohta, samuti koordineerimiskogemused. kõikidel strateegilistel võrkudel on oma koordinaatorid ja e, piirkonnad ja regioonid on nende kaudu kokku toodud üle kahekümne aasta näiteks Rotterdam, Amsterdam, Rein, Ruuri piirkond, Nekau, Basel, Albid, Šveits, Genfini, Torin ja Milanoni välja oli selline tööstustelg ja äh, koordineerimine käis nii, et raskustega, sest ei olnud võimalik saada alati nõusolekut ühelt või teiselt riigilt. Šveits on valmis kõik ehitanud, kulus kaksteist aastat, aga Saksamaa ei ole seda suutnud. Itaaliast ma ei ütle üldse midagi täna. see tähendab seda, et otsustav on see, et koordineerida planeerimist koordineerida marsruute, lubade saamist ja samal ajal eh, rajada infrastruktuuri ja võtta see kasutusse. ja sellepärast Euroopa tasandi koordineerimine, mis toob kokku planeerivad asutused ühelt poolt pluss Euroopa kaasfinantseerimine on ette nähtud. me oleme ka ette näinud, et Euroopa ühendamise rahastu vaatamata Brexiti lüngale ei koge mingeid kärpeid. komisjoni ettepanek on ette näinud väga hea toetuse Euroopa ühendamise rahastust maanteedele ja raudteedele pluss energia ja digivaldkonnale. ja ma olen rääkinud paljude Euroopa Liidu valitsustega kuivõrd olulised on need piiriülesed infrastruktuuri projektid, Rail Baltica näiteks. Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola. ja neil ei ole infrastruktuur sugugi veel nii hea, kui inimesed seda selles piirkonnas tahaks. Via Baltica või gaasi torumarsruudid, ollakse ühendatud Venemaa eh, energiasüsteemiga. ja need on asjad, millega meil tuleb tegeleda järgmistel aastakümnetel. näiteks Taani ja Saksamaa vahelised ühendused või Brenneri peatunnel, Itaalia Lõuna-Tirool, Tirool, Austria, Saksamaa. jah me oleme projektid välja valinud, need on ka kooskõlastatud liikmesriikidega ja nüüd on äh, jõudnud järg kaasfinantseerimiseni Euroopa Liidu eelarvest. ja kõik see tagab Euroopa lisaväärtuse. peale Euroopa ühendamise rahastu teeme ettepaneku, et ka ühtekuuluvusprogrammidest äh, kindel osa eraldada selleks, et rahastada transpordisektorit. ja kakskümmend seitse liikmesriiki ei ole ainult siin kaalul, siin on palju rohkemat, sest raudteeliiklus on juba iseenesest kontinentaalne. Šveits või Lääne-Balkan juurde. ja pidades silmas Serbia, Montenegro, Makedoonia, Albaania, Kosovo tulevast, Bosnia-Hertsegoviina tulevast liitumist Euroopa Liiduga, juba praegu tuleb luua infrastruktuure. Eh, jah, et edasi minna oma siseturuga ja vaba liikumisega. Austria, Sloveenia, Horvaatia, Bulgaaria, Kreeka ja kandidaatriigid eh, neid on vaja silmas pidada. samuti sünergia, raudtee ja maantee, energeetilised infrastruktuurid, et kõik oleks keskkonnasõbralik. ja me peame mõtlema ka liiklusvoogude optimeerimisele, digitaliseerimine, liikluse juhtimine, iseseisvad sõidukid, võrku ühendatud sõidukid konvoina veod, kõik see peab toimuma ühel ja samal ajal. ja meie spektripoliitika, 5G ja raadiosageduste eraldamine. 5G, kõigi nende teemadega ei tohi me tegeleda fragmenteeritud kahekümne seitsmel kaupa, vaid on vaja koos tegeleda ja koordineeritult. Šveits, Ukraina, isegi Vene Föderatsioon on vaja kaasata, vaatamata sanktsioonidele. samas sadad veokid tulevad Peterburist Kölni, lähevad Amsterdami, Rotterdami. Euroopa ühendamise rahastu, InvestEU, ühtekuluvusfond ja selged TNT projektid. tänu neile on meil eh, nüüd eh, ülevaade olemas, eh, millega edasi tegeleda järgmistel aastatel ja veel kaks asja lõpetuseks infrastruktuuriline strateegiline arendamine Euroopa Liidus ei tohiks jääda Hiina partnerite hooleks. CDD on märksõna siin. me peame oma strateegilisi infrastruktuure mitte maha müüma. me ei tohi lihtsalt eelarvelistest vajadustest energia ja transpordi infrastruktuurid müüma mitte-eurooplastele. Need peavad jääma meile. siin on kõneks liikuvussuveräänsus, samuti otsustusõigus siin parlamendis Euroopa territooriumil. ja sellepärast sellised konverentsid kuusteist pluss üks on minu arvates ohtlikud. jah. me ei, ei tohiks teiste mänge kaasa teha. ja lõpetuseks Rail Baltica kui me praegu plaanimisfaasist tahame edasi liikuda eh, konkursifaasi, siis on meil vaja rahastatust järgmisteks aastakümneteks tagada juba praegu ja mida kiiremini, seda parem. ja sellepärast ma paluksin kõiki teid siin kojas, palun toetage minu ah-, ahnet soovi MFF-ist eh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend seitse tagada rahalised vahendid ja otsustada see ära veel enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi. sest kui meil ei ole septembriks kaks tuhat kakskümmend asi selge, kui meil ei ole selge, millised rahalised vahendid meil on selleks, et suunata need maanteedesse või raudteedesse, siis ei ole võimalik konkursse hakata korraldama ega lepinguid sõlmida. ja me oleme kaotanud palju aega. nii et tegemist on strateegilise transpordi infrastruktuuri teemaga. see on üks teema, kus oleks eeliseks see, kui need asjad ära otsustada enne uusi valimisi ja suur oleks kaotus inimeste ja kaupade vabale liikumisele, kui seda ei tehtaks. ja viimane asi. jah, praegu käib aktuaalne arutelu. ma arvan, et me peaksime kaitsma, kontrollima välispiire ja teadma, kes sealt meile tuleb. ja sisepiiridel on vaja jälle taastada vaba liikumine. kui liikmesriikide sisepiirid ikka enam ja enam satuvad liikmesriikide ja piirkondade kontrolli alla, siis tekivad meil ummikud sest kontrollivad asutused kontrollivad veokites kaupu ja sõiduautokites inimesi. ja ma olen väga mures nende arutelude pärast, mis praegu toimuvad Baierimaal, Saksamaal, Austrias ja teisteski kohtades. ma mäletan oma noorusaegadest. Saksamaal Baden-Württembergis ja Elsassi liikuda, ei olnud vaba liikumist, nüüd on. ja kaubad ja inimesed jõuavad kohale õigeaegselt, ei kaota keegi kuskil kontrollimisel aega. see on kuluefektiivne, tõhus ja parandab elukvaliteeti. Merci beaucoup, monsieur. suur aitäh teile, härra volinik. kuulsime nüüd su suure rõõmuga, et äh, ühenduste loomise mehhanismi rahastamist ei vähendata. nüüd äh, suur aitäh selle sõnumi eest ja nüüd annaksin sõna kõigepealt äh, härra Brandile, palun. üks minut. palun, üks minut ainult. Først og fremmest mange tak til vores dygtige og kompetente formand for god mødeledelse. Man sidder til uret og prioriterer. suur tänu. meie esimees on väga usin siin kliimaküsimustes ja suur tänu, härra volinik, huvitava ettekande eest. suur tänu selle tugeva nägemuse eest, mis on suunatud tulevikku. mina taanlasena tõesti rõõmuga kuulasin, mida te ütlesite, et me peame kokku hoidma ja et me ei tohi oma infrastruktuuri teiste hooleks jätta. jah, meil on vaja raskuspunktid seada meie transpordis. jah. kuulasin ka seda, mida Brian Simson ütles, et liikmesriikidel lasub vastutus ja minul on küsimus millegi kohta, millest nii palju räägitud ei ole sest äh, eeltingimuseks, et me raha saaksime Euroopa Liidust, on tähtis, et me prioriteedid kodus kõigepealt seaksime. meil peab olema, meil on korralik eelarvedistsipliin Euroopa Liidus ja meil on vaja koostada projektid, menetleda neid ja selle tulemusena luuakse töökohti, kaitstakse kliimat. ja tõesti, nii me saavutame tulemusi, selle asemel, et igal pool kokku hoida ja ennast säästa vaeseks mõtleme selle peale, kuidas konkureerida hiinlastega, võib-olla räägite sellest veel põhjalikumalt, sest see on väga oluline teema. aitäh, härra Marinescu ja üks minut täpselt igalühele. aitäh, volinik, suur tänu teie pingutuste eest, me teame, et te olete väga keerulises olukorras, et veenda kõiki liikmesriike andma rohkem raha, aga öelda, et CEF-i eelarve on äh, vägagi suur, see läheb natuke liiga kaugele. kaks tuhat üksteist oli komisjoni ettepanek viiskümmend miljardit, eurot äh, püsihindades. võib-olla oleks see nüüd viiskümmend neli miljardit. Äh, aga nüüd on see nelikümmend kaks, seitsme aasta järel on see vähem kui kaks tuhat üksteist. tol ajal Cameron vähendas eelarvet ja suurim kärbe oli just transpordis, nii et nüüd see on siis nelikümmend kaks miljardit. hästi, äh, see on muidugi rohkem kui praegusel perioodil, aga sellest ei piisa, arvestades kõiki investeeringuvajadusi infrastruktuuri valdkonnas. ja veel üks lühike küsimus. kuus koma viis miljardit, see on osa kasvust sõjaliseks liikuvuseks. määruses mingit reeglit ei ole ja te ootate, et meie looksime reeglid, sest vastasel juhul oleks see ainult äh, sõjaväe jaoks, mitte SEF-i jaoks. ja hetkel ei ole päris selge, mida me selle rahaga teeme, loomulikult me teeme omapoolse ettepaneku, mida sellega teha, aga üldiselt kõikide horisontaalsete määruste puhul komisjon ähm, pakub välja hulgaliselt rakendusõigusakte, mitte delegeeritud akte ja äh, päris palju üldmärkusi on ka määruses. mida see tähendab, kas see tähendab, et komisjon tahab võtta juhtpositsiooni äh, kõikides programmides ilma parlamendiga konsulteerimata? see oleks väga keeruline aspekt, kui te tahate, et see teema saaks äh, enne valimisi veel punkti. aitäh. nüüd härra Komiteel üks minut. suur tänu. volinik, kas te võiksite öelda eelarves, mida te ette näete rände ja pagulaste probleemiga tegelemiseks? Te ütlesite, et tahaksite tugevdada kontrolli välispiiridel, et see on ainus viis probleemi lahendamiseks. kas see on kõige sobivam viis teie arvates? aitäh, äh, proua Maisner suur tänu, volinik Oettinger, jah, see oli väga kirglik kõne eurooplasena, väga hea. mul on kolm küsimust, te ütlete, CEF-il puhul ei ole kärpeid. kas te olete kindel, et liikmesriigid teevad selle kaasa? viimane kord oli nii, et komisjon ja parlament olid ühel meelel, aga nõukogu kärpis. teiseks te ütlesite, et raha digitaliseerimisele, maanteedele, raudtee ja raudteeliiklusega, kuidas siseveeteedega on ja kolmas küsimus, kuidas erainvesteerijad kaasata? EBI istub sul kõrval, et rohkem Hiinast investeerida veel. aitäh, härra Kramer. suur tänu, tahan vaid öelda, et Oder-Neissi äh, jõgi ei olnud külma sõja piir, vaid see oli Elbe hoopis aga jah, on vaja piiriüleseid projekte tugevdada. E, Euroopa rahaga Krakow, Katowice, Breslau, Saksa piirini suurepärane elektrifitseeritud, saneeritud raudtee on, aga Saksamaa on ainult Cottbusini valmis ehitanud nii et nüüd on seal auk sees ja viis tundi võtab kahe ja poole tunni asemel nüüd e, liiklemine aega kuidas te näete võimalust Saksa valitsus selleni viia, et lõpuks need viisteist kilomeetrit elektrifitseerimist vajavat raudteed ka välja arendaks, selle asemel, et miljardid mujal investeerida? teiseks keel Strasbourg, suurepärane, aga Freiburg-Kolmar seitsekümmend aastat selle raudteesilda ei ole keegi äh, parandanud ja me oleme one stop shopi algatanud üks koma kaheksa miljonit eh, aastas. see igatahes nüüd on eh, toetusest välja jäänud, miks nii, see oli ju väga edukas ja ma toetan seda, et veel enne parlamendivalimisi eelarves kokku leppida. aitäh, proua Ajala Sender. suur tänu ja tere tulemast, volinik. tahtsin küsida, millised on innovatsiooniga seotud võimalused. eelarve ei ole kunagi piisav. Ähm, millised võimalused teie arvates meil on, äh, et äh, heaks kiita teatud nii-öelda kuldne reegel, kus kaasrahastamine ei muutuks koormaks liikmesriikidele ja tooks kaasa defitsiidi kas me saame kuidagi positiivselt stimuleerida liikmesriike täitma oma kohustusi ja kas teie arvates Euroopa poolaasta raames võiks üle vaadata ka kohustused, mis on seotud Euroopa infrastruktuuri ehitamisega ja oleks hea, kui igaüks äh, teeks ära ka oma kodutöö. suur tänu ja proua De Monte on kõige viimane küsija, palun. suur tänu ja minugi poolt tere tulemast volinikule. tahaksin rääkida Balkanist, ma nõustun täiesti sellega, mida te ütlesite, et integreerida see raha sellega, mis meil juba on olemas kaasrahastamises. Hiina investeeringute koha pealt tahaksin teada, kas komisjon on teadlik sellest, mil määral on seda raha ja ka transpordi ja infrastruktuuri ambitsioonid. meie komisjon tegeleb ka turismiga. tahaksime teada, kas te pooldaksite konkreetset eelarverida ka turismile? suur aitäh, ma tahaksin kahe olulise küsimuse juurde tagasi tulla. nimelt äh, eelarve. kas te juba teate, millised on homsed eelarvepiirangud meie väljakutsetele. kas te olete mõelnud sellele ja kas te olete koos liikmesriikidega selle üle mõelnud ja milline on äh, jõudude vahekord, see on minu teine küsimus, nimelt, kes kõige rohkem panustavad, kes äh, soovivad mitte panustada, see huvitas mind ja lõpuks tahaksin ka teada, kuidas te kujutate ette neid, neid väljakutseid, millest me ei saa mööda vaadata näiteks kliimamuutused, transpordi mõju kliimamuutustele, näeme, et dünaamika on kiirenenud, teiseks digitaalrevolutsioon, see puudutab äh, väga tõsiselt transporti, äh, selle eest ei ole võimalik äh, hoiduda, digitaalmaailm vallutab ka transpordi homme ja nüüd härra Oettinger, kaheksa minutit Äh, et te saaksite meile vastata, sest tõlgid lahkuvad, me peame nende tööajast kinni pidama, respekteerima. minu ülesanne on ennekõike selles, teha eelarve ettepanek, mis oleks auahne, aga ka realistlik. ja kui ma siin kõrges kojas äh, läheksin teie juurest põllumajanduskomisjoni, ka seal ma kuulen, et ei mingeid kärpeid, rohkem raha või kui ma lähen eh, teadusuuringute komisjoni, siis sealt nõutakse, et ma topelt kahekordselt suurendaksin Horisondile raha. ja sotsiaalkomisjonis on ka väga palju ja kultuurikomisjonis on väga palju igasuguseid ideid, aga kui ma lähen nüüd nõukokku ja ütlen liikmesriikidele, et me tahame maksimaalselt üks protsent SKP-st, öeldakse mulle seal vastuseks. see on täitsa võimatu ülesanne, nii et see, mis nüüd komisjon välja pakub, kõik ei ole päris võimalik, ega see mind õnnelikuks ei tee. ja ma jah, tahaks ka, et kõik oleks võimalik ja keegi ei saa öelda, et meie ettepanek oleks põhjendamatu jah, piiratud hulgal sissetulekutega me oleme üritanud võimalikult palju ära teha. ja ma loodan, et ülemäär ikkagi tõuseb üle ühe koma nulli protsendi SKP-st. SKP parlament tahtis lausa kolm, üks koma kolm. ja transpordipoliitikas on meil häid argumente selle kasvu kasuks tuua Euroopa eelarvest ei piisa, et rahastada meie infrastruktuuri. see ei ole CEF-i peaülesanne. see ei ole ka Ühtekuuluvusfondi peaülesanne, vaid regionaalasutuste ülesanne. nüüd eh, raudtee elektrifitseerimine, mis ei ületa riigipiire, on ka kohapealse rahastamise ülesanne. valitsused peavad selle eest hea seisma. ja paljudest asjadest teate teie saadikutena koha peal palju rohkem, mis on teostatav. meie siin Brüsselis ja Strasbourgis ei saa otsustada kõigi infrastruktuuride üle, mõned meist jäävad väga kaugele siin on ka subsidiaarsuse põhimõte, millest tuleb kinni pidada. Euroopa poolaasta, väga hea mõte. kui üks piirkond või liikmesriik soovib eh, investeeringuid tööhõivesse stimuleerida, siis ta kasutab maksupoliitikat, tõstab koolide, kõrgkoolide kvaliteeti kvaliteeti, infrastruktuurilgi on siin tähtis roll, pluss tööturg. ja kui kõneks on riigipõhised soovitused, siis me võiksime eh, neid kasutada ka eh, transpordi infrastruktuuri soovituste andmisel rohkem. ja need ettepanekud eh, tuleb siis liikmesriikidel ka aktsepteerida ja kaasrahastada jah, siin räägite operatiivjuhtimisest. jah, projektide finantseerimise eest on eh, MOVE peadirektoraat vastutav. direktor on praegu ära, volinik Pultš tegeleb nende teemadega. Eh, prioriteetide seadmine aastani kaks tuhat viiskümmend on midagi, kus parlament Liit oli keskpunktis otsuste langetamisel. nii et operatiivtöö teeb komisjon ja liikmesriikide valitsused, aga strateegilised eh, prioriteedid ja kaugeleulatuvad eesmärgid on midagi, eh, mida parlament, Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid otsustavad. nüüd erasektori poolne finantseerimine, selle vastu ei ole mul midagi. aga ma leian, et see läheb ikkagi lõppkokkuvõtteks kallimaks maksma kui avaliku sektori poole rahastamine. sest kui nüüd erasektor liitub oma inseneripädevustega, on see väga hästi, aga kui nad ainult raha toovad ja tahavad veel selle pealt teenida, siis ma küll kahtlen, et kas mitte kulud ei lähe suuremaks võrreldes otsese rahastamisega avalikust sektori vahenditest. nüüd ränne. sel on ainult kaudselt tänase teemaga pistmist. vahendid toetamaks kõige rohkem kannatanud liikmesriike Bulgaariat, Kreekat, Maltat, Küprost, Itaaliat, Hispaaniat. et kõige hullemal juhul ka Poolat Ukrainast ränne suureneb. Nende jaoks peab toetus suurenema, solidaarsus on ülioluline nende suhtes, sest Vahemerel nemad tegutsevad ja üksinda ei tuleks nad ei rahaliselt ega tehniliselt toime. nii et ka Frontex, meie agentuur järgmisest finantsraamistikust saab suuremat tuge ja nüüd äh, miljardid äh, sõjaväe liigutamiseks. tähtis on, et ka Kaitseliit kujuneks kiiremini Euroopas välja ja et saaksid liikmesriigid kiiremini oma sõjaväge ja sõjavarustust transportida Euroopa Liidu sees. aga sild üle jõe, mis kannab kuutkümmet tonni jah, on midagi, mis on hea rahuajal, sõiduautod ja jalgrattad ja veokid saavad sealt üle sõita, aga sõjaaja on asi teine. nii et tähtis on, et äh, investeerida sõjaväelisse infrastruktuuri, mida siis ja ühendada see puht tsiviilotstarbelise infrastruktuuriga, aitäh. härra Otinger, transpordikomisjoni nimel tänan teid selle eest, et te pühendasite meile oma aega ja meil oli nüüd au kuulda ka, millised on teie töösuunad, peab tunnistama, et meie meievaheline koostöö on väga hea ja me peame veelgi paremini koostööd tegema ka liikmesriikide parlamentidega, et oma eesmärkidele jõudma. ja igal juhul te olete ära teeninud meie aplausi. Thank you. Great. Auf Wiedersehen. Alors, mes chers collègues niisiis, kallid kolleegid, pean ütlema, et äh, tegime kõik need äh, vool, voorud kiirelt läbi äh, ja kui te nüüd kuulaksite mind, siis mul on veel kaks minutit aega ja, ja tahtsin teile veel midagi öelda. Te näete, millised on eelarve väljakutsed. ja nüüd peate te oma koduriigis rääkima seda, mida te kuulsite siin Euroopa Parlamendis ja sedasama tööd, mida meie teeme, edasi tegema Euroopa Parlament, komisjon, mõlemad on äh, rohkem kui, äh, kui valmis äh, adekvaatselt finantseerima TEN-T projekte Euroopa ühenduste projekte ja tehke siis nii, et ähm, see kõik, mida kodus äh, tehakse, vastaks nendele ühistele äh, transpordi eesmärkidele. see tähendab, tuleb parandada kodanike liikuvust, see on väga lihtne eesmärk. ärge siis unustage seda, ärge unustage ka transpordivedu, vabandust, kaubavedu, äh, mida võiks hoopis teistmoodi tulevikus korraldada Äh, seega tuleb äh, läheneda nendele probleemidele uuenduslikult, kasutada digitaalmajanduse äh, võimalusi, palju võimalusi on juba olemas, igal asjal on muidugi oma hind, aga oluline on vahetada häid kogemusi. järgmine kord täna te olete praegu meie külalised Euroopa Parlamendis, aga järg, järgmine kord võib-olla kutsute te meid enda juurde, et saaks tõesti jätkata neid mõttevahetusi. loodetavasti oli teil meeldiv pärastlõuna, mõttevahetus oli viljakas ja Euroopa Parlamendi transpordikomisjoni uksed on teile alati avatud, kas või kord aastas, aga parem kui kaks korda aastas, tulge siia, et meie debatt jätkuks. suur tänu kõigile et suur aitäh tõlkidele ja läheme edasi, ärgem kartkem, olgem julged, et me saaksime äh, ka transpordile vajaliku eelarve. tänan ja kohtumiseni!